raportöörile proua Hannibalile. palun, proua Hannibal. mikrofon, please. Greetings to all of you on õnnitlen kõiki rahvusvahelise naistepäeva puhul. see raport, mis puudutab naispagulasi ja varjupaiga taotlejaid, äh, toob väga vajaliku soolise mõõtme sellesse, kuidas meie Euroopa Liidus äh, tegeleme nendega, kes meie piirides ohutust otsivad. praegu on väga murettekitavaid äh, erinevusi selles, kuidas varjupaigataotlusi erinevad liikmesriigid käsitlevad, eriti seoses sellega, kui need taotlused on seotud sooga. selle tulemusena need naised, kes otsivad varjupaika Euroopa Liidus, neile ei ole tagatud sootundlikku käsitlust või käitlust. naised, kes otsivad varjupaika, äh, sageli peavad nad põrkavad kokku poliitikatega, mis ei vasta nendele standarditele või et standardeid ei rakendada praktikas. raportis on esitatud uus soovituste pakett, mis on seotud soolise mõõtmega. vägivald on kahjuks igapäevane äh, asi, mis puudutab naisi ja tüdrukuid, kes konfliktipiirkondadest põgenevad. olen kuulnud äh, koledaid lugusid sellest, kuidas naisi kuritarvitatakse ja teadusuuringud näitavad, et naispagulased ja tüdrukud, äh, neid ekspluateeritakse, äh, ka seksuaalselt ahistatakse igas etapis nende pagulase teel, kaasa arvatud Euroopast naised ja tüdruk-, lapsed, kellel on õigus varjupaika taodelda, neid näiteks äh, Äh, sunnitakse prostituutideks hakkama või äh, suguühtesse asuma selleks, et maksta oma koha eest äh, põgenemisteel. inimkaubitsejad kasutavad neid lootuse kaotanud inimesi ära. naistel on tarvis ohutuid alternatiive, nii nagu ka selles raportis on sõnastatud. ka varjupaiga menetluses ei tohiks tuua välja mingisuguseid äh, Mm, põhjendusi, et mitte ei oleks võimalik täita neid norme ja standardeid. naistel peavad olema äh, samad õigused kui teistel äh, soolise vägivalla ohvritel. Äh, viimastel nädalatel on tulnud uudiseid selle kohta, et Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku Euroopa Liidul liituda lõpuks Istanbuli konventsiooniga. see on kõige põhjalikum konventsioon, mis puudutab naistevastast vägivalga maailmas ja seal on just sootundlikult lähenetud küsimustele, seal on nõutud ka seda, et liikmesriigid äh, kasutaksid selliseid vastuvõtu ja varjupaiga taotlusi ja menetlusi, äh, mis on sootundlikud. seda äh, küsimust hakatakse arutama nõukogus ja ka meie parlamendis, sellepärast et ka meie nõusolekut on selleks tarvis, et liituda selle konventsiooniga. kaksteist liikmesriiki on alles ratifitseerinud, kolmteist peavad seda alles tegema aga peame vaatama ka pikemat perspektiivi ja pikema aja probleeme. me räägime sageli pagulastest kui koormast, et nendega kaasnevad ainult kulud nendes riikides, kuhu nad eh, saabuvad, aga kui investeeringud on mõistlikud, siis see ei pruugiks nõnda pikas perspektiivis olla, nagu me kõik teame ju, eh, on pagulastel ka väga palju meie ühiskondadele pakkuda pikas perspektiivis. kuid me peame hoolikalt järele mõtlema ja töötama välja integratsioonistrateegiad, mis on kõikide jaoks asjakohased. naistel on spetsiifilised integratsioonivajadused, nagu näiteks lastehoid ja keeleõpe. paljud ei ole tööturul aktiivsed olnud, nii et peame vaatama, kuidas nende oskusi äh, klapitada kokku tööturu vajadustega. üle kolmekümne aasta tagasi siinsamas parlamendis mööndi, et on tarvis sootundlikult läheneda pagulaste konventsioonile, see oli siis resolutsioon tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandast aastast, see oli veel enne seda, kui äh, sootundlikud suunised vastu võeti nii et kui me nüüd seda resolutsiooni vastu täna ei võta, siis me teeme tõesti suure sammu tagasi. naised ja tüdrukud ja lapsed on, moodustavad suurema osa nendest, kes otsivad varjupaika Euroopa Liidus Euro, ÜRO hinnangute kohaselt viiskümmend viis protsenti. sellepärast on hädatarvilik panna paika vajalikud poliitikad, mis vastavad nende vajadustele, meil on sellist lähenemisviisi vaja, mis igas etapis võtavad soolise mõõtmesse arvesse ja annavad sellise kaitse, mida neile on tarvis ja mida nad ka ootavad Euroopa Liidu poolt. To... sõna saab nüüd volinik proua Jurva. proua esimees, auväärt parlamendiliikmed, tahaksin tänada proua Hannibali raportööri ja ka variraportööre ning ka neid parlamendiliikmeid, kes on andnud oma panuse selle raporti koostamisse, selle suurepärase töö eest see raport toob välja väga tähtsat aspekti rändekriisis tagada, nimelt, et on tarvis tagada naiste ja tüdrukute õigusi ja vajadusi, kes pagevad sõdade ja konfliktitsoonide juurest. kakskümmend protsenti eh, Vahemerelt saabujaid alates esimesest jaanuarist tänavu aastal on naised olnud ja kolmkümmend kolm protsenti on lapsed olnud Euroopa Liitul on rahvusvahelised kohustused tagada nende kaitse ja humanitaartoetus nendele, kellel seda on tarvis. ja toetan teie üldisi soovitusi kahe käega, nimelt et ohutud ja seaduslikud marsruudid tuleb teha kättesaadavaks nendele, kes põgenevad äh, sõdade äh, ja vägivalla eest. ja kaitset ei saaks kuidagi keelduda mingisugustel muudel, kaitsest ei saa keelduda mingisugustel muudel põhjustel, on tarvis adekvaatselt tegeleda ka äh, ebaregulaarse illegaalse rändega ning komisjon tuleb äh, varsti välja vastavate ettepanekutega ka. peame aktiivselt tagama selle, et äh, saabujad saavad ka kaitse ja et neile antakse võimalus osaleda ja täielikult integreeruda meie ühiskondadesse. integratsiooni edukus sõltub äh, äh, äh väga paljust, naiste ees näiteks äh, on palju rohkem tõkkeid, neil on palju rohkem probleeme seoses sellega ja me peame seda arvesse võtma ning teenused peavad olema sobitatud naistele, eriti mis puudutab lastehoidu komisjon näeb ette järgmisi samme selleks, et äh, integratsiooni parandada ja meil on kavas seda teha aprillis kaks tuhat kuusteist. loomulikult mängib sooline mõõde selles siinkohal ka olulist rolli. tahaksin rõhutada seda, kui oluliseks peame liikmesriikide toetust ja rolli. Nendel on juba mitmesuguseid olulisi instrumente, mida kasutada Euroopa Sotsiaalfondist ja ka ähm, varjupaiga ja mm, fond äh, mõlema rahasid tuleks paremini kasutada selleks, et vastada naiste vajadustele. komisjon töötab selle kallal, et kaitsta naisi vägivalla, ekspluateerimise ja orjastamise eest mis puudutab äh, inimkaubandust, siis komisjon on juba eelmisel aastal tulnud välja tegevuskavaga ning selles kontekstis tuleme välja sellel aastal ka ettepanekutega, millega tugevdada olemasolevat õiguslikku raamistikku. komisjonil on juba inimkaubanduse osas mitmesuguseid ettepanekuid Euro-, vastavas äh, inimõiguste ja demokraatia tegevuskavas äh, aastateks kaks tuhat viisteist kuni üheksateist ja mujalgi. tahaksin osutada ka äh, liikmesriikide õiguslikule, mm, õiguslikele kohustustele selleks, et vähendada nõudlust, et äh, et ei kasutataks ohvrite äh, teenuseid ja et pöörataks tähelepanu kõikidele ekspluateerimise vormidele. komisjon peab prioriteeteks, prioriteetseks inimkaubanduse vastast võitlust. tegemist on siin inimõiguste alase küsimusega. tõstatame selle küsimuse ka dialoogides kolmandate riikidega. ja äh, siin kutsutakse üles, et Euroopa Liit liituks Istanbuli konventsiooniga, mis on naistevastase vägivalla vastu mõeldud. mul on hea meel teile teatada, et neljandal märtsil kaks tuhat kuusteist, see oli eelmisel nädalal, komisjon on vastu võtnud ettepaneku selle kohta, et Euroopa Liit saaks liituda selle konventsiooniga. tegemist on äh, väga põhjaliku dokumendiga selleks, et võidelda naistevastase vägivalla vastu. lõpetuseks olgu selge see, et Euroopa jätkuvalt annab kaitset nendele, keda, kes seda vajavad, sealhulgas naised ja tüdrukud, kes otsivad varjupaika Euroopa Liidus kõikide sidusrühmade meetmed poolt võetavad sammud Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasemel peavad olema jõulised eh, meetmed selleks, et tagada suuremat kaitset ja integreerida ka naispagulased ühiskondadesse. suur tänu veel kord selle raporti eest. suur tänu ning nüüd annan sõna proua Materale aitäh, lugupeetud president. ma tahaksin tänada proua Honeyballi tehtud töö eest. kahjuks aga meil ei õnnestunud naistepäevaks jagu saada mõningatest eriarvamustest, mis meil tekkisid selle raporti koostamisel ja sellest on tõesti kahju viimase statistika põhjal on kolmkümmend kaheksa protsenti asüülitaotlejatest Euroopas naised. Äh, oma raportis äh, proua Hanipool äh, viitab Euroopa rändepoliitikale, mis peaks arvestama naiste ja laste vajadustega need inimesed on läbinud väga kurnava reisi, nad on põgenenud ohtude eest, et jõuda Euroopa piirile mul on väga hea meel ka selle üle, et raportis nõutakse humanitaarset lähenemist kõige kaitsetumatele naistele, äh, kes on rasedad, lastele, vanemaealistele. samas äh, ma suhtun kriitiliselt sellest, et sellesse, et siia teksti on sisse pandud punkt, mis viitab äh, asüülimenetlusele, perede taasühinemisele ja Äh, ja ka õigusliku nõustamisele, mis on väga kulukas. Äh, niimoodi sekkume me liikmesriikide rändepoliitikasse ja äh, läheme ka kaugemale oma volitustest. me oleme komisjon, kes tegeleb naiste õiguste ja võrdõiguslikkusega Äh, ning äh, selliste teemadega tegeleb iga päev libekomisjon, nende ülesanne on õigus ja kodanikeõiguse küsimused. niisiis, meie Rahvaparteis osutasime, et me edast-, esitame alternatiivse resolutsiooni eelnõu, äh, kus me rõhutame, et on vaja humanitaarset lähenemist rändekriisile, sellist lähenemist, mis tõesti arvestab kaitsetute naiste, laste olukorraga Äh, keda võidakse kohelda vägivaldselt ja ära kasutada ja samuti et Frontexil ja Europolil oleks väga äh, tundlik vastuvõtupoliitika ja oleme teksti sisse pannud ka viited sellele, et vaja on luua sellised vastuvõtustruktuurid, mis tõesti arvestavad naiste konkreetsete vajadustega, näiteks eraldi äh, sanitaarruumid, magamisvõimalused ja nõnda edasi kõneleja katkestatakse. proua Garcia Perez järgmisena. aitäh. me oleme seisnud silmitsi mitmete kriisidega viimastel aastatel, euroala kriis, majanduskriis, Kreeka kriis, aga pagulaskriis on kahtlemata üks kriisidest, mis ähvardab teha lõpu Euroopa projektile, see ähvardab ähm, Euroopat hävinguga, sellepärast et äh, see kriis ähm, õõnestab solidaarsust, võrdsust ja õiglust, me peame äh, arvestama nende, selle reaalsusega, et sajad tuhanded inimesed tulevad üle Vahemere, nad jõuavad Euroopasse, nad põe, põgenevad sõja, nälja, hirmu eest ning ähm, Nende hulgas on inimesi, kes on teistest veelgi kaitsetumad ja need on just nimelt naised ja tüdrukud. kui me vaatame statistikat, siis me näeme et, et viiskümmend viis protsenti sisserändajatest, kes Euroopa Liitu jõuavad, on naised ja tüdrukud need on äh, inimesed, kes on äh, kaotanud igasuguse väärikuse, nad on pidanud müüma oma keha selleks, et äh, jõuda Euroopasse Äh, neid naisi on vägistatud, nad on äh, inimkaubitsejate ohvrid ning me ei saa lihtsalt äh, sellega leppida, me ei saa pilku ära pöörata, me peame reageerima, me räägime siin Euroopa Liidu äh, väärikusest, me peame ellu rakendama integratsioonipoliitika, äh, me peame tagama juurdepääsu avalikele teenustele, haridusele, tervishoiule, et need inimesed oleks võimalik integreerida meie ühiskonda. ei ole mingit kahtlust, et lahendus sellele probleemile ei ole nende inimeste tagasisaatmine äh, teisele poole Vahemerd ja mul ei ole mitte mingisugust kahtlust, et Euroopa peab leidma lahendused sellele probleemile ja peab suutma äh, reageerida nende sadadele tuhandetele inimestele, kelle jaoks Euroopa on lootus ja keda meie praegu eemale tõukame. sellel ei ole mitte mingit pistmist edasi asjaolulise Euroopa projektiga. Äh, Teile on sinise kaardi küsimus proua Atkinsonilt, kas olete valmis vastama? palun, proua Atkinson aitäh, ähm, jah, me sõime täna hommikust koos ja tähistasime rahvusvahelist naistepäeva, aga kui ma tõstatasin küsimuse islami väärtustest, äh, millega need naised siia tulevad ja me ei räägi fundamentaalsest islamist, vaid me räägime islamist äh, Lähis-Idas, see on kokku sobimatu äh, meie lääne väärtustega ja minu ja teie femi-, feminismiga, mis tegelikult on erinevad. kas me ei peaks oma naisi ja lapsi kaitsma nende vägistamiste ja rünnakute eest, mille tunnistajaks me oleme olnud paljudes Euroopa linnades, enne kui hakkame neid integreerima, sest need inimesed ei integreeru, nad pole nelikümmend, viiskümmend aastat integreerunud. ma ei ole selle avaldusega üldse nõus. islam äh, ei ole Euroopa väärtustega kokkusobimatu. Euroopa Liit on mitmekesine, see on mitmetahuline. me oleme erinevuste manner Euroopa, äh, meil on äh, äh, kodanikud, kes on islamiusku me oleme kuulnud selliseid radikaalseid avaldusi, mis tekitavad lõhesid ühiskonnas ja mitte ainult islam ei tekita lõhesid, ka teised asjad tekitavad meeste ja naiste vahel lõhesid. sallimatus, äh, ebaõiglus on see, mis õõnestab Euroopa Liitu. Äh, nemad õõnestavad neid põhimõtteid, mida me tahame Euroopa Liidus kaitsta. probleemiks ei ole islam, probleemiks on sallimatus, solidaarsuse puudus. Äh, see on meie kõigi ühene ettevõtmine nii, proua Ponslar, teil on sõna äh, aitäh, me räägime täna soovide nimekirjast naiste jaoks, mille on koostanud äh, soolise võrdõiguslikkuse komisjon ja see on mõeldud siis naissoost asüülitaotlejate. kriisis peame jääma inimlikuks, selles ei ole küsimus. Äh, selles resolutsioonis äh, nõutakse ainult asju naiste jaoks, nende jaoks nõutakse äh, legaalseid ja kindlaid sisse Euroopasse reisimise võimalused, nii et, et lõput-, lõppude lõpuks oleks siis kõikidel pagulastel lihtsalt võimalik siia tulla, see näiks olevat selle asja taust härra Timmermans, komisjoni asepresident, on kõnelenud sellest et, et kuuskümmend protsenti nendest inimestest, kes siia tulevad, ei ole pagulased ning me peame pagulaste ja majandusmigrantide vahel vahet tegema ja Naisõiguste Komisjoni liikmed seda ilmselt ei soovi. kui miljonid inimesed meie juurde tulevad, kui nad peavad kuid võimlates elama ning Äh, ja äh, kui nad siis otsustatakse pärast tagasi saata, siis ma äh, ei tea, siin raportis on lihtsalt üks soovide nimekiri, nimekiri, mis läheb palju kaugemale Naisõiguste Komisjoni pädevustest siin tahetakse liikmesriikidele asju kirja kirjutada, see ei ole realistlik, nagu ka paljud teised raportid, mis sellest komisjonist tulevad. aitäh, teile on sinise kaardi küsimus härra Frantsuulitsalt, olete valmis sellele vastama, härra Frantsuulitsa, teil on pool minutit. kõigepealt, daamid ja härrad, tahaksin eh, kõikidele kolleegidele soovida eh, ilusat elu, kena kevadet, palju saavitusi, tervist ja õnne sellisel ilusal päeval nagu kaheksas märts eh, sooviksime sama ka kõigile naistele ja tüdrukutele kogu maailmas ning äh, tahaksin teilt küsida, et kas teile ei tundu, et kõik need naised vajavad paremat kaitset, ükskõik kus nad siis ka ei ole, sõltumata äh, kõikidest muudest tingimustest, niisiis veel kord head naistepäeva, kõneleja katkestatakse, öeldakse, et ta peaks esitama ka küsimuse härra Varsulisas ei olnud äh, sinise kaardi küsimust, te võite naisi õnnitleda, kui teil on sõna, sinised kaardid on mõeldud selleks, et eelkõnelejale küsimus esitada, aga nüüd ma siiski pean andma proua Fronstorchile kolmekümneks sekundiks sõna. jah, suurepärane küsimus ja me oleme siin juba pidanud seda arutelu ja me näeme, kui suur huvi selle asja vastu on, kui palju naisi siin kohal on Äh, jah, näib, et huvi selle päeva vastu on tohutu. ja järgmisena saab sõna ALDE fraktsiooni nimel proua Linar lugupeetud president, meil on lõpuks ometigi raport, mis on kõikehõlmav ja tasakaalustatud. see on suur saavutus ning see oli võimalik ainult tänu raportööri väga konstruktiivsele lähenemisele ja ka variraportööride lähenemisele. me tahtsime kaitsta kaitsetuid naisi. naisteränne ei ole mingi uus asi aga see suureneb, samuti suureneb naissoost pagulaste arv Eh, nad on eh, haavatavad inimkaubitsejate poolt, neid ähvardab ärakasutamine. Eh, mõned kolleegid aga arvavad, et parim viis kaheksandat märtsi tähistada on jätta naissoost pagulased ja asüülitaotlejad muuhulgas ilma ka seksuaalsest tervishoiust, reproduktiivsetest õigustest ja neile ei tule lubada tõhusamat ja paremat perede taasühinemise protsenti Need äh, arvamused siin kojas näitavad selgelt, et äh, me äh, ei oota ees mitte rändekriisiga seonduvad väljakutsed, vaid poliitiline kriis. rasketel aegadel jäetakse naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus alati kõrvale ning neid peetakse lihtsalt üksikasjaks või luksuseks või millekski, mis asju keeruliseks muudab Äh, kriisitingimustes on soolist perspektiivi raskem näha, aga see ei tähenda, et meie saame lubada seda, et Euroopa Liit ei kaitse põhiinimõigusi. naised, kes taotlevad asüüli, vajavad konkreetset kaitset. me teame, et paljud vastuvõtukeskused on ülerahvastatud, seal ei ole piisavalt äh, valgustust ja ei ole eraldi ruume naistele ja pere, kellel on lapsed ma loodan, et see raport on suuniseks komisjoni ja nõukogu tööle selleks, et meil oleks tõesti terviklik lähenemine, mis äh, käsitleb ka naistevastase vägivalla põhjusi, sealhulgas äh, kaup, inimkauplemist ning ähm, äh, naiste suurem kaasamine rahuprotsessi on vajalik selleks, et vältida ja lahendada konflikte, mis on kõigi pagulaskriiside allikaks, aitäh! aitäh! järgmine kõneleja on kuue eh, fraktsiooni nimel proua Björk üheks minutiks. aitäh. kaheksas märts on võimalik Äh, feministide võitlust nähtavamaks teha, seda võitlust peetakse iga päev ning täna on meil põhjus keskenduda just nimelt asüülitaotlejatest ja pagulastest naistele. Äh, mina tahaksin keskenduda turvalistele sisserändeteedele Äh, turvalised sisserändeteed on äärmiselt olulised äh, nii naiste kui ka laste jaoks, sest nemad on eriti kaitsetud. humanitaarkoridorid, äh, kindlad sisserändeteed on iseäranis olulised. piiride sulgemine toob kaasa väga rasked tagajärjed naiste jaoks, see on lubamatu lahendus. mis puudutab perede taasühinemist, siis paljud riigid Eh, suhtuvad sellesse eelarvamuslikult. Eh, see on täiesti lubamatu eh, see on hoop peredele, aga iseäranis hoop naistele ja lastele, kes peavad jääma piirkondadesse, mis ei ole eriti turvalised, on äärmiselt oluline, et pered saaksid taas ühineda. ma olen täiesti nõus selle raportiga ja mul on väga kahju, et parempoolsed ja rassistid ei ole teinud sedasama me peame üles näitama solidaarsust ka pagulastest naiste suhtes. Teil on äh, sinise kaardi küsimus, proua Björk? jah, palun. aitäh, äh, lugupeetud president, mul on kahju, et, äh, et on nii palju noori mehi, kes on oma kodud põgenenud ja kes vägistavad ja ründavad seksuaalselt naisi. nii juhtus kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Stockholmis ja Kölnis. mul on ka väga kahju, et poliitikud on ja politseinikud on seda probleemi varjanud. kuidas tagada eh, lääne naiste eh, turvalisus? kuidas eh, võimaldada lääne naistel mitte sattuda selliste rünnakute ohvriks? Äh, proua Björk. jah, selline lähenemine on klassiline, me vastandame inimesed inimestele, me vagu-, vastandame pagulased juba siinolijatele, aga teil ei ole ka mitte mingisugust lahendust, te olete silmakirjateener ja äh, te lihtsalt teete siin täiesti lubamatuid rassistlikke avali-, avaldusi järgmisena saab äh, härra Urdasson nime, sõna Roheliste fraktsiooni nimel jah. jah. Euroopa Liidu jaoks on tõesti häbiväärne see, et ähm, väga äh, paljud äh, naised äh, peavad ähm, kannatama Äh, ilmastikutingimuste käes, sest tippkohtumisel otsustati inimeste äh, õigusi piirata ja äh, hakata korraldama kollektiivseid tagasisaatmisi. minu arvates on see selline talumatu olukord, me näeme, kuidas Euroopa valitsused tõesti seisavad silmitsi väga tumedate aegadega. täna arutame Hannibali raportit Äh, siin räägitakse poliitikatest, mis on mõeldud naispagulaste kaitseks. minu arvates on ülim aeg, et Euroopa Liit ja valitsused kuulaksid, mis meil on öelda. ainus viis, kuidas me saame teha lõpu vägistamistele, vägivallale ja väljapressimistele, on välja töötada korralik poliitika. meil on vaja turvalisi sisenemisteid see on ainus viis, kuidas me saame selle olukorraga toime tulla. meil on vaja pöörata rohkem tähelepanu ka perede taasühinemise küsimusele äh, naised peavad saama sõltumata oma abikaasadest taotleda asüüli. meil on vaja ka äh, eriliselt hoolitseda äh, rasedate ja imetavate naiste eest me peame võitlema naiste põhiõiguste eest, sest need õigused on praegu kaalul ning palun kuulake meid ometigi vähemalt sellel korral, aitäh! aitäh, äh, äh, härra äh, Atterson, proua Atkinson tahab esitada teile sinise kaardi küsimuse. ei, ta ei ole valmis teie küsimusele vastama. niisiis EFTD fraktsiooni nimel järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks proua Juto. aitäh, president, lugupeetud kolleegid meid kui kodanike Euroopa Parlamendi saadikuid kutsutakse üles tegelema selle tohutu suure kriisiga, tohutute rändevoogudega. miljonid inimesed koputavad meie ustele ning eh, naised ja lapsed moodustavad praegu suurema osa nendest sisserändajatest. asi ei ole ajutine, meil on eh, vaja muuta eh, demograafilist tasakaalu meie mandril Eh, need on inimesed, kes põgenevad vägivalla eest, omaenda kodus soolise vägivalla eest, tagakiusamise eest, aga inimesed eh, põgenevad ka kliimamuutuste tõttu, eh, sellepärast et nende et loodusvarasid on valesti kasutatud või liigselt kasutatud ning meie siin oleme selle eest samuti vastutavad. meie oleme osaliselt vastutavad nende inimeste olukorra eest ning naised kannatavad rändetingimustes kõige rohkem ja üks asi, mida me peame tegema, on see, me peame jääma inimlikuks, me peame olema tõeliselt solidaarsed, me peame neid inimesi väärikalt tervitama ning me peame olema teadlikud nende tõelistest vajadustest kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis, see on ainus viis, kuidas suudame toime tulla selle tohutu kriisiga, eh, kriisiga, mis on iseloomulik eh, meie ajastule, me ei saa selle kriisiga toime tulla lihtsalt eh, ust kinni pannes, piiri sulgedes Äh, me ei saa ka maksta inim-, riikidele nagu Türgi, et nad probleemi meie kodust kaugemal hoiaksid, praegu ei sobi enam aega raisata meil on äh, kiiresti vaja leida äh, juriidilisi legaalseid võimalusi Euroopasse tulevaks. mitte ükski naine ei jätaks oma kodu, kui ta ei näeks ohtu endale ja oma lastele. ma ei võta samalt fraktsioonilt sinise kaardi küsimusi, ütleb president saalis öeldakse, et tegu ei ole sama fraktsiooniga. niisiis, kas olete valmis vastama proua Atkinsoni sinise kraadiga? niisiis, teil on äh, üks põhjus, miks me ei ole samas fraktsioonis, olete just teie. Teie kalduvus sotsialismile ja rohelisse poolele pani mind teie fraktsioonist lahkuma me ei tee vahet majanduse pagulastel ja nendel, kes on pagulased. Äh, jällegi näib, et teie fraktsioonis on suured erinevused, kas te teete vahet pagulastel ja majanduspõgenikel? aitäh selle küsimuse eest. vahet ei ole, kas te põgenete äh, Äh, olukorra eest, kus valitseb surm ja sõda, sellisest äh, sõjast äh, sellises riigis ei ole võimalik ka elada, seal ei ole võimalik tegeleda põllumajandusega, ei saa elada riigis, kus valitseb diktatuur, selliste vahede loomine lihtsalt tekitab segadust ja meil ei ole seda segadust siin Euroopas vaja, aitäh. ja viimasena saab fraktsioonide nimel kõne proua Tornano ENF fraktsioonist, palun aitäh, president. Äh, ma äh, tulen just Iraagist, kus külastasin humanitaarmissiooni käigus kristallasi, äh, kristlasi, keda islamistid taga kiusasid. ma olen juba aastakümneid võidelnud naiste ja nende väärikuste eest Euroopas ja hämmastusega ma loen nüüd oma kolleegi raportit Äh, äh, meil ei olegi vaja paremat illustratsiooni äh, sotsiaalsest liberalismist ja reaalsusest kaugel olemisest siin kirjeldatakse naistest, asüülitaotlejatest, seksuaalvähemustest. kus on selliseid naisi väljaspool suuri linni? me tahame paika panna asüülikriteeriumid Äh, me taha, niimoodi suurendame aga veelgi rändeohtu, äh, kuidas tõestada, näidatakse, et inimene on äh, tagasi, tagakiusamine ohver näiteks seksuaalsetel põhjustel. Euroopa naisena mind tõesti jahmatab, et te kasutate ära naise, naiste kohutavat olukorda oma moraalse diktatuuri nimel lugupeetud kolleegid, me oleme äh, ajaga juba kõvasti hätta jäänud. niisiis äh, ei äh, luba ma enam rohkem sinise kaardi küsimusi esitada. nii et, et ärge palun olge pettunud, kui te sõna ei saa. ja järgmisena saab sõna proua Constance Le Grip pooleteiseks minutiks aitäh, president, Euroopa Parlament soovib rahvusvahelise naistepäeva pühendada pagulasnaiste probleemile, asüülitaotlejate probleemile ja lastele, kes samuti on nendega kaasas ma arvan, et siin saalis ei ole mitte ühtegi äh, poliitikut, ma arvan, et mitte ükski inimene ei saa jääda tundetuks selle tohutu humanitaarkatastroofi vast, vastu, mis äh, üha rohkem saab ilmseks Euroopa piiridel ning paljudes Euroopa riikides samuti. Äh, ma räägin siin pagulasnaiste olukorrast, asüülitaotlejate olukorrast aga sellele vaatamata meie Rahvaparteis sooviksime Hannibali raportile äh, Eh, esitada alternatiivse resolutsiooni eelnõu, sellepärast et me ei saa sajaprotsendiliselt toetada Hannibali raportit. Eh, me tahame esitada alternatiivse resolutsiooni eelnõu, kus keskendustakse Äh, väärikatele ettepanekutele, inimlikele ettepanekutele, aga ettepanekutele, mis on ka realistlikud ja vastu, äh, vastutulelikud ning puudutavad siis äh, naispagulaste vastuvõtmist, naistoost asüülitaotlejate vastuvõtmine. me teeme konkreetseid ettepanekuid, mis on tõesti mõistlikud ja realistlikud ning on otseselt seotud nende konkreetsete vajadustega, konkreetsete menetlustega Ehm, eh, ja arvestavad eh, näiteks naiste vajadustega, näiteks rasedate naiste vajadustega ja me tahame siis välja pakkuda tõesti pragmaatilised ja mõistlikud lahendused ja me tahtsime ka rõhutada, et absoluutleks prioriteediks on igasuguse inimkaubanduse vastu võitlemine, seksuaalse ärakasvatuse vastu võitlemine, millega tegelevad maffiavõrgustikud, aitäh! aitäh ja järgmisena saab sõna proua Arena kaheks minutiks. aitäh, president! Äh, äh, pooled äh, asüülitaotlejad on naised, kolmkümmend kaheksa protsenti üle vahekümne kaheksa, vahemetulemust on naised ja lapsed, viiskümmend viis protsenti, kes Kreekasse jõuavad, on naised ja lapsed. Need arvud näitavad neile, millised on tingimused nende pagulaste päritoluriikides, seal on sõda, aga need arvud näitavad meile ka väga selgelt, et naiste jaoks Äh, on äh, vägivald nende päritolumaades tõesti talumatu. Äh, me tõesti peame tõdema, et olukord nende naiste hulgas on dramaatiline, need arvud näitavad ka seda, et me peame arvestama just nimelt naiste konkreetse olukorraga. kõigepealt ähm, äh, äh, pagulasse staatuse taotlemisel äh, Äh, selle staatuse definitsiooni on paika pannud mehed meeste jaoks. Äh, me peame arvestama naiste olukordaga pagulaslaagrites, äh, samuti näiteks suguelundite moonutamise küsimustega tuleks rohkem tegeleda, me peame parandama vastuvõtutingimusi ja samuti on, peame parandama seksuaalset tervishoidu ja reproduktiivsete õiguste tagatiste riskita abordivõimalust Äh, ning samuti tuleb need naised kaasata ja integreerida ühiskonda selleks, et nad saaksid siin Euroopas elada äh, äh, ma olen kindel, et Euroopa peab pöörduma tagasi oma väärtuste juurde, humanitaarsus, solidaarsus, seda siin raportis nõutakse ja tahaksin tänada Merry Anipoli tehtud töö eest, aitäh. järgnevalt proua Wisniewska, palun üheks minutiks. suur tänu teile, juhataja. kui me nüüd vaatame äh, varjupaigataotlejatest naiste küsimust, äh, siis tõesti, tegemist on väga tähtsa küsimusega. ja äh, juba võimaluse eest tulla Euroopasse maksavad naised omaenda keha müümisega ja kogu see reis sisaldab endast äh, vägivalda, vägistamisi ja muud. Äh, seda on ka näha, et vastuvõtukeskustes nende tragöödiad aina jätkuvad, aga hoolimata nendest hinnangutest äh, mm, pagulastele peaksime me ikkagi proportsionaalselt reageerima. me peame naiste olukorda Euroopas parendama Äh, aga Euroopa Parlament on näidanud, et äh, ta ei ole sellises positsioonis, äh, et kokku leppida asjas, millega kõik on päri. nüüd kasutatakse olukorda ära, et toetada mingisugust ideoloogiat, see puudutab raseduse katkestamist ning ka seksuaalvähemusi, see ei ole mingisugune naiste probleem ja kõnelejat takistatakse. järgnevalt palun proua Pastoretšea pooleteiseks minutiks suur tänu teile, proua juhataja. Äh, proua volinik, äh, tahaksin, tahan teid tänada siin siiralt ning tahaksin tänada ka proua Hannibali tema raporti eest, mis on väga põhjalik ning tuleb õigel ajahetkel, sellepärast et me näeme, et äh, see probleem aina kasvab ja me näeme ka seda, et Euroopa Liit peab lauale tooma õige ja toimiva poliitika. me oleme näinud äh, ka pagulaskriisis äh, muutusi. me näeme seda, et me peame äh, nüüd silmitsi seisma omaenda piiridel ka humanitaarkriisiga ja komisjon on nüüd seitsesada miljonit eurot selle probleemi lahendamiseks eraldanud. me näeme ka seda, et paljud pagulased, kes saabuvad, on naised ja lapsed ja me näeme, et kogu selle Äh, ümberasustamata, siiani ümberasustamata inimeste sooline dimensioon muutub aina olulisemaks. naised ja lapsed on just vägivalla ja diskrimineerimise ohvrid olnud, sealhulgas ka seksuaalvägivalla ohvrid. ja härra Tess ütles siin, et äh, ebaregulaarne äh, ränne ei ole praeguseks suurim probleem, aga meie meeleheitlik poliitika lõpetada rändevood ei pea olema äh, just tingimata põhiõiguste äh, harta artikli kaheksateist kohene, me oleme näinud äh, Genfi konventsiooni, oleme näinud Istanbuli konventsiooni, lõpuks viimasele me ka oma allkirja anname ja me peame nendest tingimustest kinni pidama. järgnevalt proua Kuneva üheks minutiks Äh, suur tänu, kõigepealt äh, tahaksin anda oma parimad soovid edasi kõikidele töötavatele naistele, kes endiselt võitlevad äh, naiste õiguste eest. tundub, et Strasbourg ei ole lihtsalt nelisada nelikümmend kilomeetrit Brüsselist eemal, aga kuristik laiub nende vahel. praegu oleme Euroopa Parlamendis äh, Äh, ja räägime äh, raportist, mis peaks naisvarjupaiga taotlejaid humaanselt äh, kohtlema, nõustuma, aga nüüd kuuleme, et Austria ja teised riigid on sulgemas oma eh, piire õigesti ja teised on jälle avalikult rassistid, ütlevad, et moslemeid oma piiridesse nemad ei taha. me peame tagama pagulastele eh, seaduslikud viisid Euroopasse jõuda, aga samas eh, siin nõukogu lepib kokku midagi Türgiga, iga naisasüüli taotleja äh, Äh, kohta, kes asüüli saab, äh, on üks, kes peab pöörduma tagasi Türgi. Äh, ÜRO agentuurid ütlevad väga õigesti, et selline kokkulepe Türgi ja Euroopa Liidu vahel on mittelegaalne, sellepärast et see rikub nii Euroopa õigust kui ka rahvusvahelist õigust, nii et kutsun üles mitte kaasosaliseks siin olema. toetagem Teie aeg on läbi, ütleb juhataja, teil oli üks äh, minut kõneaega, ma ei saa, vabandage, rohkem teile kõneaega anda, sest reeglid on sellised, ütleb juhataja. järgnevalt palun äh, proua Randke üheks minutiks. suur tänu, juhataja, teile, austatud äh, kolleegid, austatud volinik. rohkem kui sada viiskümmend aastat tagasi Joanna Truut viitas oma kõnes väga selgelt et eh, naiste õiguste eest võitlemine on olnud puudulik. Eh, seal oli juttu eh, nii lesbilistest naistest, mustadest naistest kui ka töötavatest naistest. täna tahaksin ma teile meelde tuletada seda ajaloolist hetke, kui me räägime vägivallast ning naistevastase vägivalla võitlusest. samuti osa meie parlamendist ei taha tunnustada seda fakti, et paljud sajad tuhanded naised, kellest me räägime Euroopa Liidus, on pagulased ka ise Äh, parem pool meie parlamendist äh, on äh, lõhestunud Euroopa vahel, Euroopa naiste vahel, kes, kes siis sa, õigust omavad kaitsele, teised, kes mitte. ma saan aru, et feminismi lausest on aru saanud ka meie parlament Äh, naised ei peatu äh, riigipiiridel ega etniliste või muude kategoriseerimise piiridel, vaid meie eesmärk on siin naisvarjupaiga taotlejaid kaitsta, aga ka äh, toetada naisi Euroopa Liidus üldisemalt. suur tänu, järgnevalt palun saab sõna proua Parker pooleteiseks minutiks. suur tänu. kui ühend Äh, kuningriigil on, äh, oleks ko-, korralik immigratsioonikontroll, nagu näiteks Austraalia punktisüsteem, siis oleks võimalik meid äh, tagakiusamise eest inimesi kaitsta rohkem, aga kuna meil on tuhandeid inimesi, kes tulevad igal aastal Ühendkuningriiki, siis me ei ole saavutanud seda kontrolli Eh, me teeme eh, siis eh, oma endistest kolooniatest saabuvatele inimestele rohkem takistusi tulla siia, aga samas võtame inimesi Euroopast, kelle kuritegelikku tausta ei kontrollita. see on küüniline ja see on häbiväärne, üle miljoni inimese jõudis Euroopasse kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kantsler Merkel ütles, et kõik võivad läbi kvalifikatsioonidirektiivi siia jõuda, siis samas Euroopa Liit toetab seda ohtlikku reisi naistele ja lastele läbi Vahemere, see maksab elusid ja toetab toetab inimsmugeldajaid. Europol on öelnud, et kümme tuhat äh, pagulaslast on äh, kadunud ja paljusid neid seksuaalselt äh, kuritarvitatakse. miljoneid inimesi on Euroopa Liidus nüüd näha, kes naisi teisejärgulise kodanikena kohtlevad ning ka seksuaalvähemusi ahistavad. me oleme näinud Rootsis ja Kölnis, et naisi ahistatakse ja seksuaalselt rünnatakse meie naiste huvides ning nende huvides, kes kaitset äh, vajavad, on meil vaja äh, lahkuda Euroopa Liidust. järgnevalt kolleeg Bonanno üheks minutiks, palun. suur tänu. tahaksin lugeda mõned read äh, kuigi vabandust, ma ei taha olla nii banaalne nii tähtsatest asjadest rääkides olge väga ettevaatlikud, ärge ajage naisi nutma, sellepärast et naiste pisarate peal ripub maailm. kui naine saadi ju mehe küljeluust, mitte tema jalgadest, nii et sellepärast ei tohi teda ka jalge alla tallata, ta ei tule ka tema peast, siis ta ei ole ka ägedam, ta tuleb naise kõrva, mehe kõrvalt, tema küljeluust, ta peab olema võrdne võib-olla käsivartest natukene allpool, nõnda et me saaks seda kaitsta ja südame poolelt samuti, nõnda et teda saaks või äh, armastada. minu jaoks võtab see kõik kokku selle, millest me peaksime mõtlema, mida peaksime tegema naiste heaks, vähem äh, silmakirjalikkust, rohkem tegutsemist, tõsisemaid meetmeid ja moslemid kindlasti õpivad ka kindlasti seda veel selgemini ja kiiremini, kui meie suudame. järgmine kõneleja proua Karl Pelts pooleteiseks minutiks proua volinik proua eesistuja rahvusvahelisel naistepäeval me räägime naistevastasest vägivallast ja ka pagulasnaiste vastasest vägivallast kahtlemata naised ja lapsed kes äh, põgenevad sõja ja tagakiusamise eest loodavad paremat elu euroopas teekond on pikk ja raske ja ka sellel teel nad saavad kokku vägivalla ja kurjategijatega. loomulikult me mõistame nende naiste probleeme ja laste probleeme ning meil on olulisi asju vaja teha, tagada neile äh, nõuetekohane kaitse ja hoolitsus, äh, eluase ja äh, EPP-s tuli välja oma alternatiivse resolutsiooniga, sellepärast et me ei võinud nõus olla selle raportiga. meie arvates raportöör on ületanud oma pädevust siin ning käsitlenud teemasid, mis FEM komisjoni pädevusse ei puutu varjupaigaküsimused, äh, rändeküsimused, perede taasühendamine, see õieti ei, see ei olnud see, millele me oleksime pidanud tähelepanu pöörama. me oleksime pidanud rääkima imetavatest naistest, rasedatest naistest ja nende erinevatest muredest. see probleem tuleb jälle ja jälle ette, selle asemel, et rääkida tervisest, minnakse jälle kaugemale sellest, missugune see mandaat on ja missugune see pädevus on. sellepärast me ei saagi lahendust leida ning ma palun kolleegid, toetage meie resolutsiooni ettepanekut, aitäh. järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks proua Maria Neuchl kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada proua Hannibali, kes on suurepärase raportiga pannud hea aluse jutt käib äh, naissoost pagulasest, naissoost ja meessoost äh, pagulastel on väga palju sarnaseid probleeme. Nad kardavad äh, omadest lahutatud saada, nad kardavad nälga, hirmu, väljavaadete puutumist, tulevikku. kõike seda kogenevad mehed ja naised, kes põgenevad, aga, aga naistel on veel täiendavaid asju, mille pärast muretseda. tihtipeale on nad teel koos lastega, nad on rasedad, nad on ka tihti sellises äh, Äh, sellises olukorras, kus neid on ähvardatud vägivallaga, neid on vägivaldselt koheldud äh, äh, ning ka pagulasena ei lähe nende elu, nad kogevad vägivalda teistelt pagulastelt, nendelt, kes neid aitavad ning meestelt nendest riikidest, mida nad oma teel läbivad ja neil tuleb maksta, aga mitte rahaga, vaid neil tuleb maksta oma kehaga ning see on üks tegu, mida kindlasti rahvusvahelisel naistepäeval tuleks märkima. Nad maksavad vägistamisega oma turvalisuse eest, nad me kõik teame seda siin kojas, me kõik teame, et naised maksavad väga kõrget hinda, kui nad kodunt põgenevad ning meil on eriline vastutus naisi ja lapsi sellises olukorras eriti kaitsta, aitäh. aitäh ja nüüd proua Kööling üheks minutiks. suur tänu, proua esimees ega keegi ei hakka vabatahtlikult pagulaseks, ega keegi ei taha hakata ise varjupaiga taotlejaks. ükski naine ei lähe teele, mm, mm, mis on kõige raskem selleks, et er-, nimelt, et lahkuda öö, oma na-, lastest. ja naiste pagulaste tohutu kannatus on täiesti selge. me peame kaitsma neid vägivalla eest, vägistamise eest, andma neile tervishoiu ja muid teenuseid aga see raport läheb mõnes vallas tõesti liiga kaugele, eriti mis puudutab rahaküsimusi ja õigusabi. minu delegatsioon, Briti konservatiivid, toetavad Rahvapartei resolutsiooni, sellepärast et see võtab arvesse selle komisjoni pädevust ja meie parlamendi pädevusi. kuid ma tahan, et oleks täiesti selge see, et me hindame proua Hannibali tööd, me mõistame tema tundeid, me mõistame selle poliitilist tausta äh,, ja me ei hakka sellele raportile ka vastu hääletama. aitäh, järgmine. Wikström üheks minutiks. aitäh. ei me, me räägime sellest, et me elame äh, demokraatlikus riigis ja need inimesed, kes siia tulevad, soovivad seda ka. tahaksin tänada proua Honibali tehtud töö eest äh, kui me räägime äärmiselt olulistest küsimustest, nagu näiteks pagulaste ümberjaotamine Euroopa Liidu riikide vahel, siis väga sageli äh, unustame ära inimolemise, inimolendid, kes nende arvude taga on see raport on väga delikaatne ja väga tasakaalustatud, siin räägitakse väljakutsetest ja programmides, probleemidest, räägitakse naispagulastest. kahjuks olen ma täna mures selle pärast, mida soovivad siin parlamendis konservatiivsed jõud sellepärast, et nende soovid teevad veelgi raskemaks pagulasnaiste saatuse. ma leian, et täna naistepäeval ei tohi Eh, leppida eh, naiste rõhumisega, eh, pagulasnaiste rõhumisega. ma ei saa aru, kui neile tahetakse keelata seksuaalset tervishoiu reproduktiivseid õiguse eriti arvestades seksuaalset vägivalda, millega nad silmitsi on, järgmisena saab sõna härra Ekk üheks minutiks. lugupeetud president, austatud kolleegid, me peame täna ägedat arutelu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 Äh, kui me äh, vaatame äh, nõukogu soovitusi, kui me kuulame parempoolsete soovitusi, et piire tuleb relvadega kaitsta, kui me tõesti ilma igasuguse kriitikatega nendesse suhtume, siis läheb olukord tõsisemaks. naiste ja laste puhul relvi kasutada, see ei lähe üldse, kui me kasutame relvi naiste ja laste vahel, sellega viime Euroopa ideed hauda. Euroopa peab üles näitama solidaarsust pagulasnaiste ja lastega ja nende piirid avavad Äh, avama äh, äh, need paremäärmuslikud sõnastused siin kojas, daamid ja härrad, viivad Euroopa ja inimlikkuse hukka. seda me ei tohi teha, kui me tahame, et Euroopa jätkuks, aitäh. järgmisena saab sõna proua Haudale üheks minutiks arvoisa puhemies suur tänu proua esimees minagi tahaksin tänada proua Hannibooli koos kõigi teistega selle väga põhjaliku töö eest ja ma võtan teatavaks ka selle, et mõnedele tundub, et on pädevusest kaugemale mindud kuid me peame möönma ka seda, et inim-, naiste õigused on universaalsed. kui me vaatame aga naiste spetsiifilist olukorda ja neid ohte, mis nende ees seisavad, siis me peame hoolitsema ka selle eest, et neile on tagatud need teenused, mida neil on tarvis. loomulikult on teenuseid, mis on seotud reproduktiivtervisega, mm, mis tuleneb sellest asjaolust, et nad on naised ja seda tuleb muidugi möönda ning me peame kaitsma äh, haavatavaid rühmi ja ka naised, pagulased on eriti oluline selles suhtes. ja järgmisena Angeelika Niibler pooleteiseks minutiks lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid on tõesti hea, et me täna naistepäeval räägime sisserändajate olukorrast. Äh, hea oleks olnud ka siis, kui me täna hommikul Äh, kui me kõnelesime Euroopa naiste sotsiaalprobleemilisest olukorrast, äh, oleksime arvestanud ka sellega, et äh, paljud, mis puudutavad pagulasi ja naisi, paljusid neid asju peaksime nõudma kõigile naistele. esiteks, vägivald naiste vastu peab olema täielik tabu, tabu, seksuaalne kuritarvitamine, vägistamine see peaks olema karistatav ohvrite kaitse on samuti äärmiselt oluline. teiseks leian ma, et äärmiselt oluline äh, on äh, see, et inimkaubitsejatega tuleb võidelda, kallid kolleegid Äh, äh, äh, see puudut-, sellega puutuvad eelkõige kokku jah, eelkõige inim-, pagulased, aga sellega puutuvad kokku ka paljud, paljud teised naised, kes satuvad vägivalla ohvriks. nii et Äh, arvestades Euroopa Liidu Türgi tippkohtumise tibe, äh, tippkohtumise tulemusi, siis me oleme tõesti astunud ühe sammu jällegi äh, olukorra lahendamisele lähemale ja me tõesti peame leidma ka legaalseid võimalusi, kuidas inimesed saaksid Euroopasse tulla. tahaksin teid tänada tähelepanu eest ja loodan, et toetate meie alternatiivset resolutsiooni, aitäh! aitäh ja härra, järgmisena saab sõna härra Panseri pooleteiseks minutiks suur tänu. jättes kõrvale need hullused, mida ma siin täna olen kuulnud paremalt poolt ja natsionalistidelt, peame me teadma, et pagulaste olukorra lahendamine saab olema tegelikult Euroopale katseks, kas me tõesti Euroopa Liiduna jääme üldse ellu, kas meie need väärtused, millele Euroopa on ehitatud, jäävad ka alles. kui te vaatate Vahemerd, Egeuse merd, seal sureb ka Euroopa väärikus, me ei suuda nende rändevoogudega toime tulla, kui me seda ei suuda, siis äh, Euroopa projekt, mis solidaarsusele ja õiglusele tugineb, läheb lihtsalt lörri. naiste ja laste olukord on, tähendab, seal pagulasteel on ju väga-väga raske, paljud, kes saabuvad Euroopasse, on kannatanud seksuaalse vägivalla all, neid on eksplueeritud, neid on inimkaubitsejad vedanud, psühhotraumad, äh, häbistamine sellepärast on väga oluline, et kõik liikmesriigid kirjutaksid alla ja ratifitseeriksid Istanbuli konventsiooni, mis kutsub üles see, see, sellele, et ka pagulaste puhul võetakse arvesse soolist mõõdet ja nii nagu ka Hannibali raportis on märgitud. täna peavad Euroopa juhid näitama seda, et nad on valmis kaugeleületuvaks visiooniks, visiooniks, mis tugineb solidaarsusele, poliitikaid, mis mm, aitavad meil kaitsta neid kõige äh, haavatavamaid inimesi meil on siin ka moraalne kohustus ning liikmesriikide äh, juhid peavad seda moraalset kohustust ka täitma ja rohkem kui praegu nad seda teevad. härra Keerik järgmisena aitäh! me räägime täna pagulasnaiste olukorrast Euroopa Liidus Äh, äh, ja paljud kolleegid on loomulikult kriitilised. Saksamaalt tulijana võin ma öelda, et proua Hannibal, vaadake natukene ringi, mis näiteks toimub teie enda koduriigi pealinnas, enne kui te hakkate Euroopas pagulaskriisi kohta raporteid koostama, millel on vale raskuspunkt. viimase aasta jooksul on, on äh, Suurbritannia vastu võtnud kuuskümmend tuhat pagulast. ma ei kritiseeri teid selle pärast aga äh, vaadake ka, kui palju on äh, teie äh, ametlik abi pagulastele ja vaadake, mis on näiteks Saksamaa, see roll, selline osakaal Saksamaa ja teistel pagulastes vastuvõtmatel riikidel Äh, meil on üks koma kaks miljonit pagulast, äh, Itaalia, Kreeka äh, on üksinda enda õlule võtnud väga suure vastuse, tegemist on Euroopa probleemiga, tegemist on globaalse probleemiga. ma veel arutasin teiega teie raporti teemal eile, vastus oli väga selge aidake jah, neid pagulasi majutada. meie oleme esitanud oma alternatiivresolutsiooni järgmisena saab sõna härra Sebasti üheks minutiks. suur tänu, proua esimees, proua volinik tahaksin härra Hannibali kiita selle väga vapra raporti eest. on täiesti selge, et naispagulased on mitmekordsed ohvrid. asi on päris selge. me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa, eh, eh, et nõukogu, liikmesriigid ja komisjon tegutsevad ka meie sõnade järgi, aga mida me näeme, institutsioonid tahavad sulgeda ukse pagulastele. ma arvan, et peame meeles pidama seda, et kolmekümne kaheksandat aastat, see ei olnud väga ammu aega tagasi, Elizabeth Heidenberg, kes oli äh, katalaani ähm, aktivist äh,, lõi keskuse, mis aitas äh, naisi, kes pagesid Franco režiimi eest ja kes olid pagulaslaagrites seal. Need naised surid seal külma ja nakkushaiguste kätte ning äh, see, mida tema tegi, äh, oli nende naiste abistamiseks ette nähtud või siis natsijõuduste eest põgenevad naised. see kõik, see kõik ei olnud väga ammu tagasi, kus on meie mälu ja kus on meie solidaarsus? järgnevalt palun Äh, proua Koratsa Pilt äh, pooleteiseks minutiks. suur tänu, juhataja. Äh, aina rohkem pagulasi, kes jõuab Euroopasse, on nii lapsed kui naised, väga sageli on naised üksi lastega ning äh, nad on äh, ohvriteks äh, seksuaalvägivalla suhtes ning ka inimkaubanduse, inimkaubitsetele, aga kui nad on Euroopas, siis peab nende privaatsust ja ohutust tagama. Neil peavad olema sanitaarsed tingimused, ligipääs tervishoiule, sealhulgas reproduktiivtervisehoiule ning ohutud kohad lastele vastuvõtukeskustes peavad olema tagatud, kui naised taotlevad asüüli naised on läbinud äh, traumasid, neil on vaja nii psühholoogilist kui ka füüsilist toetust. meil on ühtsed reeglid asüüli ja äh, inimkaubitsemise kohta, aga me, nüüd on aeg neid rakendada, meil on vaja koolitust politseijõududele ja teistele ametnikele soopõhise vägivalla osas muuhulgas, seda selleks, et äh, tuvastada ohvreid, ennetada ning kaitset anda äh, lastel peab olema õigus haridusele tütarlastele tähendab äh, koolis käimine ja haridusjõustamist ning sageli kaitseb see ka lapse abielude ning muu vägivallavormide suhtes äh, pagulasnaistele on vaja ka keeleõpet ja koolitust eh, selleks, et nad saaksid edukalt integreerida. täna, juhataja, rahvusvahelisel naistepäeval peaksime me ütlema nendele naistele ja lastele, kes tulevad vägivalla eest Euroopasse, et te ei ole üksi. Euroopa tähendab teile turvalist keskkonda, ühendame oma jõud, et neid kaitsta ning paneme meie debati keskmesse ka nende inimeste väärikuse. suur tänu teile! suur tänu, austatud kolleegid, ma pean ütlema nüüd teile, et kuna oleme ajast üle läinud, äh, järgmist. esiteks, ma ütlesin, et ma sinise kaardi küsimusi ei võta vastu rohkem ning ka äh, vaba mikrofoni vooruks ei ole meil enam aega. Äh, kolleegid on liiga pikalt sõna võtnud ja kaksteist kolmkümmend on meil pidulik vastuvõtt ja siis on meil hääletamine ja meil lihtsalt ei ole aega, nii et palun saage sellest aru järgnevalt palun äh, kolleeg Bonefa äh, ja pooleteist minutiks äh, sellel rahvusvahelisel naistepäeval mõelgem pagulasnaistele, asüülitaotlejatele, kes tulevad Euroopast põgenedes sõja eest ja on väga kaitsetud. Nende olukord peaks sundima Euroopa Liitu pöörama rohkem tähelepanu oma asüülipoliitikale sellele aspektile. siin raportis on väga hästi välja toodud, millised on hädavajalikud meetmed selleks, et kaitsta naisi ja tagada nende õigusi asüülimenetluse käigus. paljud naised kannatavad füüsilise vägivalla ja seksuaalse äh, kuritarvitamise all. Äh, saatma, saatjate alaealised riskivad äh, inimkaubitsejate kätte langemisega Äh, need on tõesti äh, väga suurt muret tekitavad probleemid. Äh, see tähendab, et Euroopa Liit peab võitlema inimkaubitsejate vastu, me peame ka koheselt kinni tegema lõpu alaealiste ja rasedate naiste kinnipidamise, samuti seksuaalvägivalla ohvrite kinnipidamise Eh, nad on kannatanud juba piisavalt. Euroopa Liit peab pöörama erilist tähelepanu nendele pagulase ja asüüliteatajatele, kes kuuluvad seksuaalvähemuste hulka, sest nemad kannatavad täietava tagakiusamise all oma seksuaalse sättumuse tõttu eh, arvestades seda tallimatu, lubamatut vägivalda, mida need naised ja noored taluvad, eh, tuleb pöörata erilist tähelepanu nende vastuvõtmisele Euroopas, need tingimused peavad olema väärikad Eh, on äärmiselt eh, oluline, et me toetaksime seda näite, kus juhitakse tähelepanu just nimelt sellele reaalsusele, millest väga sageli ei räägita, aitäh. suur tänu, järgnevalt palun proua Helga Stevens üheks minutiks. austatud juhataja, head kolleegid. hoolimata headest eh, raporti kavatsustest äh, Eh, ei kanna see siiski välja. sellepärast, et me peame vaatama tänast olukorda eh, naispagulaste perspektiivist. Eh, väga hea mõte on tõesti kutsuda üles siin erinevatele vastuvõtuvõimalustele vastuvõtukeskustest nendele naistele, kes siis on jõudnud Euroopasse üksi või on jõudnud koos oma lastega me peame äh, vägivalda ja vähendama naiste ja laste vastu, võitlema ka vägistamiste vastu, aga tõsine küsimus on äh, see, et kas äh, avatud uste poliitika ei ole mitte see, mis seda olukorda kuidagi kaotaks. me peame abi andma küll, aga kas me peame aitama äh, naisi sellepärast, et nad on naised, äh, mis siis, äh, kuidas siis jääb diskrimineerimisvastase põhimõttega üldisemalt ja need inimesed, kes tegelikult sõja ja tagakiusamise vas-, eest pagevad, on praegu samal pulgal majanduspagulastega. ka alaealisi ei tohiks kinni pidada. seda on ka raportis öeldud kõnelejad katkestatakse. Teie kõneaeg sai läbi, ütleb juhataja. järgmine kõneleja on härra Kristoforu, pooleteiseks minutiks, palun. austatud juhataja, see sõnum, mida meie Euroopa Parlamendina peaksime saatma Äh, omalt poolt äh, on see, et äh, mida me tänasel pidupäeval siin oleme rääkinud, seda kõike tuleks panna praktikasse. täna on suurepärane päev selleks, et naispagulaste olukorrast endale ülevaate anda ja meelde tuletada. kõik need pagulastest naised, kes praegu on jäänud häbiväärsetesse oludesse, eh, neid, nende elu tuleb ait-, austada ja kaitsta, eh, väga paljud nende sarnased on alustanud eh, teekonda elu ja surma peale lihtsalt selleks, et vältida seda, et nende perekond sõjas hukka saaks. meie peame tegema kõik, et nende pagulaste elusid säästa ja lisaks nendele naistele peaksime me ka austama täna Kreeka naisi, kes on käinud läbi solidaarsuse äh, retke ja kadalipu kogu Kreeka territooriumil ja me peaksime ka austama täna äh, Küprose naisi, sellepärast et Küprose naised äh, on ainukesed Euroopa pagulasnaised, kes võitlevad selle eest, et nad saaksid tagasi oma koju pärast neljakümne aastast okupatsiooni. nii et nad võitlevad, tahavad elada väärikuses, võitlevad selle eest ja Euroopa Parlament peaks austama ainukesi Euroopa äh, pagulasnaisi, emasid, kes nelikümmend kaks aastat on tahtnud teada, milline on olnud nende laste käekäik. järgnevalt äh, kolleeg Tomašitš, palun. naised ja lapsed on äh, kolmkümmend kaheksa protsenti kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kõikidest varjupaiga taotlejatest, kuigi propagandamasin on äh, kuid püüdnud meid veenda muus, näitavad äh, faktid äh, seda, et me oleme võtnud palju rohkem noori mehi vastu kui naisi ja lapsi. ma ei taha öelda, et ainult üks sugu peaks Süüria ja Iraagi külasid vabastama, kui Äh, armeeteenistuse eas mehed seda kohapeal ei tee, kes siis teevad, kas ameeriklased ja teised, aga me saame ju aidata, aga me peame ikkagi kohalikele jõududele lootma. Äh, raportöör tundub, ei ole nendest arvudest mitte midagi õppinud ja toetab avatud piiride poliitikat ning äh, ka lõtva pagulaspoliitikat. ma arvan, et ei tohiks ära kasutada asüülitaotlejate õnnetust selleks, et abort toetada siin mina suletud piire ei toeta, aga ma ei taha, et ilma küsimusteta kõik piirid kõigile avataks. järgnevalt saab sõna äh, härra Seinfeld pooleteiseks minutiks. suur tänu teile, äh, juhataja, naised ja lapsed, kes pagevad äh, vägivalla eest, brutaalse vägivalla eest ja äh, elavad traumaatilise äh, minevikuga. me näeme siin väga tihti paradokse, sellepärast et äh, paradoksaalne on see, et see, mille eest nad pagevad, tegelikult tabab neil ka teekonnal ja samasugused traumeerivad sündmused võivad toimuda ka Euroopa Liidus, kui nad on siia jõudnud. seetõttu ei olema kõikide nende nõudmistega päri, mis siin raportis kirjas on, aga me peame sellele paradoksile silma vaatama ja vaatama ka, mikspärast see eksisteerib. miks? sellepärast, et väga tihti liikmesriikides äh, usk, äh, põhimõtted, väärtused äh, on seatud kõrgemale kui Euroopa õigus või sellele samal tasemel või seda lihtsalt sallitakse väga sageli siia tulijad peavad vastama eh, just sihtriigi eh, õigusandlusele ja mitte vastupidi. ja seetõttu peaksime me demokraatia reegleid ja kodanikuühiskonna reegleid rakendama ning rakendama seda kõigile neile, kes meie kontinendile tulevad meile külalisteks. samuti eh, peavad kõik liikmesriigid alla kirjutama Istanbuli konventsioonile Euroopa Nõukogust. suur tänu! suur tänu ja järgnevalt saab sõna Tomas Šehhovski pooleteiseks minutiks. suur tänu, äh, proua juhataja Äh, et nii suurepäraselt hääldasite mu nime, ütleb kõneleja. austatud volinik, kui me ütleme äh, pagulane, siis tavaliselt inimesed kujutavad ette kahekümne kuni kolmekümne aastast meest, kes tuleb Euroopasse oma elu risk, ka riskides selleks, et oma äh, unistust äh, realiseerida, äh, elada Euroopa heaoluühiskonnas äh, mõningad küll on aru saanud sellest, et praegusel hetkel Kreeka-Makedoonia piiril on vähemalt viiskümmend protsenti pagulastest naised ja lapsed ja nende vastu diskrimineeritakse. ametivõimude kohtumiste käigus oleme näinud, et Äh, naisi pidevalt meeste poolt rünnatakse ning äh, naised tulevad Euroopasse aina tihedamini ja me peame äh, kuidagi reageerima sellele. sellegipoolest on sellel raportil väga üllad eesmärgid ja kahju on, et Euroopa Parlament ei suuda selles osas kokku leppida nii et jällegi oleme sattunud siin poliitilise võitluse ohvriks, me oleme kasutanud väärasti palju asju, visanud need siia kokku ja need ei ole praeguse naiste olukorraga kuidagi seotud Euroopa Liidus mina arvan, et äh, selle me peame igal juhul hukka mõistma ja seetõttu toetan ma äh, resolutsiooni äh, teksti Rahvaparteilt, mis pakub alternatiivi sellele olukorrale. suur tänu. suur tänu. suur tänu, nagu ma juba ütlesin, paraku vaba mikrofoni jaoks ei jää meil aega, sest ÜRO pagulaste ülemkomi-, volinik tuleb rääkima, aga nüüd me anname volinik Jurovale sõna komisjoni nimel kõigepealt president lugupeetud saadikud arvestades et meil aja on aeg on otsa saanud ja äh, mina juba sissejuhatavas kõnes tähtsa informatsiooni ütlesin ära siis ma piirdun vaid sellega et tänan teid teie märkuste eest ja selle arutelu eest ja ma kinnitan teile et euroopa komisjon on valmis tegema kõik mis tema võimuses selleks, et tõhusad meetmed rakenduksid, et kaitsetute inimeste elu, kes tulevad pagulasvoogudega Euroopa Liitu, oleks natukenegi lihtsam. ja see kajastub ka meie õigusaktides ja meie sammudes, mis järgnevad kas Istanbuli konventsioon või varjupaiga menetlused või mingid muud meetmed. tänan. suur tänu Äh, proua volinik ja nüüd Mary Honeyball saab veel kaheks minutiks sõna, meie raportöör. ma tänan jah, meie Euroopa Liidus oleme üsna jõukad ja üsna heas olukorras. Need pagulased, kes arvavad, et nad peavad lahkuma oma riigist, oma kodust, oma kallitest selleks, et pääseda kannatuste ja sõja eest, ei ole sellises suurepärases olukorras, nagu meie oleme ja keegi ei lahku kodust, kui ta ei pea ilmtingimata seda tegema. ja me teame ja me kuulsime siin arutelus, et naistest pagulast teil on väga eripärased nõuded, millest ka mitmed kõnelejad rääkisid. ma kutsuksin teid kõiki sellepärast üles hääletama Rahvapartei resolutsiooni vastu, mis oluliselt nõrgendab seda, mis on kirjas minu resolutsioonis, mis käsitleb naistest pagulasi ja nende erivajadusi. rahvapartei resolutsioon nõrgendab perekondade taasühindamise põhimõtet, mis on peatähtis inimõigus, samuti abi rasedatele naistele, nende naiste töötamis, toetamine, kes on kannatanud vägivalla käes ja laste hooldusvajadus. naiste õigused on äh, universaalsed õigused, Euroopa Liidul on pikk ajalugu naiste toetamisel ja me peame seda jätkama ja sellepärast palun toetage minu raportit. suur tänu, sellega on sõnavõtud lõpule jõudnud, hääletus toimub meil homme ja nüüd teeme väikese pausi. ma palun, et te võtaksite kohad sisse. lugupeetud daamid ja härrad enne veel, kui ma jätkan istungiga, tahan öelda, et me kõik oleme väga sügavalt puudutatud eh, Iraani eh, inimõiguste aktiviste Berandi Kasserasi surmast. ta oli eeskujuks oma julgusega ja võitles selle eest, et tema eh, riik Honduras in-, peaks kinni inimõigustest. proua Kaseres oli paljudele kolleegidele siin kojas isiklikult tuttav ja aastaid olen ka mina temaga tihedat koostööd teinud. ja sellepärast Euroopa Parlament eh, kutsub üles Hondurase valitsust tegema kõik, mis tema võimuses, et need, kes ta on vastutavad, tema surma eest vastutusele võetaks. jah, me kaitseme edasi eh, selliseid inimõiguste kaitsjaid eh, nagu proua Kasseres kõikjal maailmas ja see traagiline eh, juhtum ei tohiks kelleltki julgust võtta. ja, ja me teame, kui palju inimesi on sellele vaatamata ohverdanud oma elu, sealhulgas ka Honduras'es. ja proua Kasseres jääb meie mälestustesse. lugupeetud ÜRO pagulaste ülemvolinik härra Grandi, lugupeetud kolleegid, täna eh, kaheksandal märtsil me talitame nii nagu igal aastal eh, siin parlamendis kaheksandal märtsil, mis on rahvusvaheline naistepäev, aga on palju teisigi eh, teemasid. meil on kõige suurem pagulaskriis pärast teist maailmasõda praegu ja sellepärast on iseenesestmõistetav ja loogiline, et me kaheksandal märtsil kaks tuhat kuusteist pöördame eriti, eriti tähelepanu naistele, kes on, kannatavad kri-, selles kriisis ja naiste ja laste arv, kes tulevad Euroopasse, on nüüd suurem kui meestest pagulaste arv praegu. ja naised, lapsed on eriti hullus olukorras väga paljud on võtnud ette selle teekonna ja on silmitsi suurte-suurte ohtudega sellel. me näeme seda päevast päeva ja saame dramaatilisi aruandeid sellest, kuidas alandatakse, diskrimineeritakse, alandatakse naisi ja kuidas neil ei ole kaitstud nende põhiõigused. olukord muutub üha hullemaks, tuhanded on ülerahvastatud pagulaslaagrites ja ei tea, mis edasi nendega juhtuma hakkab. ja sellepärast Euroopa Parlament on väga otsustuskindel ja võitleb igasuguste naistevastase vägivallajuhtude vastu, ükskõik kas see toimuvad nende koduriigis või nende sihtkohas. me oleme neile seda võlgu me oleme võidelnud naiste õiguste eest siin mandril aastakümneid on see võitlus toimunud. seda on ka silmapaistvad naised teinud, Simon Veil, esimene president siin kojas, oli lihtsalt üks nende naiste hulgast, kes seda võitlust on ennastsalgavalt pidanud. ja nende naiste pärand on pöördumatu, vastupidi mitte midagi, me teame, ei ole garanteeritud püsima igavesti ja sellepärast me peame võitlema eh, edasi ja iga päev kaitsma kätte võidetut. meie erakorraline istung toimub täna ja meil on külas ÜRO pagulaste ülemvolinik Filippo Grandi. ja palun, härra ülemvolinik, nüüd on teil sõna härra president aitäh et äh, saan täna siin teie ees seista see on suur au et äh, koos äh, teiega tähistada ka rahvusvahelist naistepäeva ja rääkida sellest ka ÜRO pagulaste ülemvoliku ameti seisukohast olin hiljuti Lesvose saarel ja nägin, kuidas äh, Kreeka piirivalvurid tõid kaldale paadi, mille nad olid just merel päästnud. seal sees oli kakssada inimest, enamik neist olid naised lastega. mõned neist olid väga väikesed, olid ka mõned äh, vanainimesed äh, ja haiged. kui see paat kaldale jõudis, siis rääkisid need inimesed mulle nendest äh, konfliktidest, mille eest nad põgenesid Süürias või Afganistanis, rääkisid ohtudest teel ja rääkisid sellest, mida, milline tulevik neid ees võiks oodata. see oli vaid üks äh, näide äh, tänasest ülemaailmsest põgenikekriisist. üle kümne miljoni inimese kogu maailmas on sunnitud olnud põgenema igapäevaselt äh, nelikümmend viis tuhat inimest peavad oma kodudest põgenevad, enam, pooled nendest on naised. kaheksakümmend kuus protsenti nendest inimestest on küll, elavad küll teistel kontinentidel, mitte Euroopas, kuid Euroopa üha enam näeb, kuidas massilised inimesed jõuavad ka meie kontinendile üle Vahemere jõutakse Euroopasse ähm, sõitmiskõlbmatutel äh, alustel. me näeme äh, pidevalt pilte sellest, kuidas päästetakse inimesi merel, kuid äh, väga suur hulk inimesi hukkusid sellel teel ja see on meie kollektiivne läbikukkumine, et meil ei ole õnnestunud selle probleemiga tõsiselt tegeleda sel aastal on äh, jõudnud äh, sada kolmkümmend kaheksa tuhat äh, inimest üle Vahemere. enamiku, tavaliselt arvatakse avalikkuse seas, et enamiku on tegemist noorte meesterahvastega, kuid Äh, üha suurem enamus tegelikult äh, põgenike seas on äh, naistel, näiteks Fatima Süüriast, kelle, kes jõudis Samose saarele šokiseisundis. ta on kannatanud vägivalla all, meeste poolt põhjustatud vägivalla all ka mm, sellel teekonnal. haiglas selgus, et tema abikaasa usaldas tema ja nende noore lapse mehele, keda ta tegelikult ei tundnud, et too saadaks teda teel, kuid mees röövis eh, kõik tema, kõik Fatima raha, eh, kuritarvitas tema usaldust eh, ta on vaid üks tuhandetest inimestest, kes põgeneb tagakiusamise ja vägivalla eest selleks, et puutuda jälle sellesama vägivallaga, vägivallaga kokku ka teel Euroopasse, Euroopasse, kus nad ähm, lootsid leida varjupaiga. Euroopa on paljude silmis ähm, jõukas ja rahumeelne paik inimesed kasutavad inimkaubitsejate, smugeldajate teenuseid selleks, et jõuda Euroopasse. enamik inimestest, kes Euroopasse jõuavad, kaheksakümmend kaheksa protsenti nendest tulevad kümnest riigist, kust on pärit kõige enam äh, põgenikke maailmas, äh, äh, Eritrea, Somaalia, muidugi ka Süüria, Iraak ja Afganistan. see on pagulasliikumine, nagu ütlesin, nende äh, naiste ja laste osakaal, kes ilma meessugu, meessoost sugulaseta reisivad, on kasvamas, näeme, et on väga palju ka rasedaid naisi või väikelastega naisi saabujate hulgas hiljutine uuring näitas et, et kakskümmend protsenti süürlastest, äh, kes jõuavad Kreekasse, on naisterahvad, äh, kes jõuavad äh, koos lastega Euroopasse ilma äh, perekonna meesliikmeta. Nad äh, peavad tee peal peatuma kohtades, kus ei ole mingisugust turvalisust. Kreekas me näeme, et üha enam on hooletusse jäetud põgenikke, mis on Lääne-Balkani ähm, marsruutide äh, sulgemisega seotud nähtus ja sellel on otsene mõju naistele ja tütarlastele ja kes samuti on inimkaubitsemise ning seksuaalse kuritarvitamise ohus me toetame kohalikke omavalitsusi kõik kõikides ähm, asjasse puutuvates piirkondades, et saaks äh, inimesi abistada, me oleme püüdnud äh, riske vähendada, aidata naisi nende teel Euroopa poole. nüüd on mitmetes transiidipunktides äh, eraldi rajatised naistele kakskümmend naiste ja perede toetuspunkti Need on äh, turvaliseks paigaks naistele ja lastele, kus nad saavad äh, usaldusväärset informatsiooni enda võimaluste kohta. Need peaksid abi pakkuma naistele ja lastele ning vältima ohte, mida kujutavad endast inimkaubitsemine ning seksuaalne ärakasutamine äh, kuid meil on vaja veelgi suuremaid jõupingutusi teistel kontinentidel, kontinentidel, kus ähm, ei ole selliseid vahendeid nagu Euroopas. Nad puutuvad kokku väga suurte rändevoogudega. kogu maailmas peaks äh, toet-, äh, peaks kohtlema äh, põgenikke teatud väärtustele vastavalt me ei pea siin rääkima kriisist, see, seda, selle, seda hädaolukorda on võimalik ähm, juhtida ja valitseda. eelmis, eile kohtusid Euroopa Liidu riigipead äh, Türgi valitsusjuhiga me ise ei osalenud ÜRO poolt sellel kohtumisel, kuid esimese reaktsioonina selle kohtumise tulemustele ma ütleksin, et igasugune selline lahendus, kus massiliselt saadetakse inimesi tagasi ühest riigist teisele, ilma et järgitaks rahvusvahelise õiguse sätteid, on minu arust ohumärk. An asylum seeker should only be varjupaiga taotleja peaks kolmandasse riiki tagasi saadetama ainult sellistel juhtudel, kus, kus see kolmas riik tegeleb siis läb, varjupaiga taotluse läbi äh, äh, vaatamisega, kui äh, isikul on võimalik siiski taotleda varjupaika vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja kui tal on juurdepääs haridusele, töötamisele ning äh, sotsiaaltoetusele, ainult siis on võimalik äh, rääkida sellisest, äh, sellisest plaanist. enne lahkumist läbiviidav kontroll peaks ähm, aitama tuvastada tingimused, mis äh, räägivad väljasaatmise äh, vastu, isegi kui kõikidest äh, reeglitest, üldreeglitest kinni peetakse. Türgi peab vastutust kandma, jagama. iga riik, kus, mis võimaldab legaalselt kolmandatesse riikidesse Ehm, inimestel liikuda, peab kinni pidama teatud ehm, reeglitest ja siin me ei räägi mitte ainult Süüria põgenikest. ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet on ehm, püüdnud tagada selle, et inimesed ei peaks taguma, kasutama inimkaubitsejate teenuseid äh, ümberasustamine, ka eraviisil toetamine ähm, ja näiteks üliõpilaste stipendiumid, tööjõu liikumise plaanid, kõik sellised ähm, meetmed on praegu arutusel ja kolmekümnendal märtsil Genfis, äh, kui räägime ülemaailmsest äh, vastutuse jagamisest, äh, siis riigid äh, loodetavasti tulevad välja ka konkreetsete lubadustega kuni, kuni kümme protsenti Süüria põgenitest äh, praegu on see seitse koma neli miljonit, äh, see põgenike arv praegu on sellises ebakindlas olukorras, me peame Euroopa lähenemist koordineerima peame vastutust äh, jagama selleks, et olukorda stabiliseerida ning inimvoogusid tõhusamalt juhtida. me tulime välja ka enda praktiliste ettepanekutega Euroopa Liidule ja need ettepanekud on endiselt laual. Nad, äh, nende eesmärgiks on registreerimisprotsessi äh, parandada ka ümberasustamist Euroopa Liidus. eeltingimuseks äh, selle positiivse lahenduse saavutamiseks on see, et ümberasustamine ka toimib. me peame Kreeka äh, võimekust suurendama, kriisiga toime tulla, tegema koostööd Kreeka võimudega ja me peaksime õppust võtma ka mineviku kogemustest. me peame vaatama, millised on olnud senised ühtse varjupaigasüsteemi kogemused, kuidas tagatisi äh, suurendada äh, nendele, kes kõige, kelle jaoks ohud kõige suuremad on, naistele ja lastele kuidas aidata saatjata alaealisi ja kuidas äh, vähendada äh, seksuaalset äh, ja soopõhist vägivalda. meil on vaja ühtset varjupaigasüsteemi mitte ainult praeguses pagulaste ja rändekriisis, vaid ka tuleviku seisukohast. liikmesriigid, mis on välispiiridel, ei peaks edaspidi kandma ebaproportsionaalselt suurt osa koormast. solidaarsus, mis on niivõrd oluline täna Kreeka ja Itaalia jaoks, äh, seda peaks üles näitama tulevikus ka teised riigid. lugupeetud parlamendiliikmed, järgmisel nädalal äh, täitub kuus aastat Süüria konflikti äh, algusest kuus koma viis sisepõgenikku on, riigisisest põgenikku on Süürias väga suur osa eh, inimestest vajavad humanitaarabi, neli miljonit nendest on eh, piirkondades, kuhu on raske kohale jõuda. ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametil on õnnestunud eh, osaliselt seda puudust vähendada. liikme, äh, naaberriikides äh, on Süüria põgenikel äh, üha keerukamad elamistingimused Jordaanias ja Liibanonis üheksakümmend protsenti Süüria põgenikest elavad allapoole riiklikku vaesus- tasandi, vaesustaset. eelmisel kuul Londoni kon-, konverentsil rahvusvaheline kogukond lubas kümme miljardit eurot tegevusteks, mis peaksid aitama pagulasi ja vastuvõtvaid riike riigid peavad nüüd äh, täitma neid kohustusi, mis konverentsil on äh, võetud ja see on väga olulise tähtsusega, seda tuleb teha kiiresti, sellepärast et me ei saa lubada endale viivitusi äh, Äh, stabiliseerimaks pagulasi vastuvõtvaid kogukondi seal piirkondis ja piirkonnas ja me peame ära kasutama selle võimaluse, mida Süüria vaenutegevuse peatumine on meile andnud. kuid Süüria ei ole ainus riik seal piirkonnas, kus valitseb vägivald. kahe tuhande viieteistkümnendast aastast äh, alates on Iraagis olnud vägivald äh, järjest sagedasem Äh, pea kolm koma kolm miljonit inimest on äh, riigisisesed pagulased äh, ja kuusteist protsenti pagulastest, kes Euroopasse jõuavad, on Iraagist ja kolm aastakümmet juba on iraaklased olnud suur osa pagulastest üleilmsel tasemel, suur enamus neist elavad Iraanis ja Pakistanis kuid kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teise poole vägivallalaine on endaga toonud kaasa riigisiseselt inimeste suure ümberasustamise ja pagulaste hulgas on väga palju saatmata alaealisi, kes tahavad Euroopasse liituda. kahekümne ühes provintsis on seal vägivald ja vägi, väga paljud inimesi on sisepagulased ja pagulaste arv on seitsekümmend protsenti kasvanud võrreldes eelmise aastaga ja Afganistanist on ka väga palju pagulasi Euroopasse tulemas ja neil on vaja ka äh, kaitset konfliktid äh, äh, ajavad inimesi oma koduriikidest minema ka Aafrikasse, ei ole raha piisavalt nende probleemidega tegelemiseks, kuid kriisid äh, suurenevad väga kiiresti. Kesk-Aafrika Vabariik, Lõuna-Sudaan, Burundi, mõned näited vaid. Aafrika sarv on selliste olukordade kasvulavaks, eriti hull on olukord Somaalia pagulastega kuid äh, me äh, pakume pagulastele paraku kahjuks ainult äh, vähem, kui neil tegelikult vaja oleks ja väga paljud pagulased ei saa seaduslikku tööd teha ja seetõttu nad ongi sõltuvad väga vähesest abist. kolmkümmend kolm tuhat pagulast Äh, on ka Kagu-Aasias olnud äh, pagulasi äh, ja Vahemerel inimkaabitsejad kasutavad inimesi ära ka Kesk-Ameerikas on väga konkreetne pagulaskriis Guatemalast ja El Salvadorist ja mujalt pärit inimesed pagevad ja nüüd rahvusvaheline naistepäev on taaskord võimalus meeles pidada seda, et enamus neist pagulastest on naised ja lapsed. Nad kasutavad traditsioonilisi sisserände äh, teid liikumaks põhja poole, et leida turvalist tulevikku. enamik nendest inimestest, kes sinna liiguvad, on just pagulased, kes põgenevad konflikti ja vägivalla eest praegusel hetkel on maailmas massiline inimeste liikumine saanud reaalsuseks ja müüride ehitamine selleks, et inimesi eemal hoida, ei ole lahendus, see suurendab ainult nende inimeste kannatusi, kes on juba kujuteldamatut kahju kannatanud. ning naised äh, üle kogu maailma on just need, kes on kõige suuremas ohus kui me vaatame seda, kui suur hulk inimesi äh, liigub ringi, siis sageli äh, esmajoones poliitikud tegelevad äh, hirmukülmamisega ja selline tegevus on vastuvõetamatu, mis õhutab viha ja vaenu selliste inimeste vastu. vastutust tuleb jagada ja tuleb austada rahvusvahelist õigust sellises olukorras. täna me tähistame neid suuri edusamme, mida me oleme saanud saavutanud teel liikumaks soolise võrdõiguslikkuse poole ja kaasamaks naisi sotsiaalsesse, majanduslikku ja poliitilisse ellu. ja seda alates aastast tuhat üheksasada seitsekümmend viis, mil esimest korda rahvusvahelist naistepäeva tähistati. täieliku võrdsuseni on veel pikk tee minna, kuid täna on siiski õige äh, päev selle peale mõelda, tuleb mõelda ka äh, kõrvaleheitmise ja tõrjumise peale, mis on tingitud inimeste päritolust ja muudest sarnasest tingimustest ja see on endaga kaasa toonud ka inimeste sunniviisilise mujale saatmise. kahekümne seitsmes riigis näiteks ei ole ähm, naistel samu õigusi, ähm, kui me räägime oma lastele rahvuse ja, ja kodaniku staatuse andmisest Äh, see tähendab näiteks seda, kui me räägime pagulastest Iraagist või mm, Afganistanist, äh, siis kui isasid ei ole kaasas, siis äh, see tähendab seda, et nendel lastel ei ole ka kodakondsust ja valiseb oht, et neist saavad kodakond, kodu, kodakondsuseta ja riigita mm, inimesed. austatud parlamendisaadikud me oleme korduvalt kuulnud ja rääkinud viimase kahekümne viie aasta jooksul, et äh, poliitilistele probleemidele, äh, mis on äh, suuremahuliste inimeste ümberasustamiste põhjuseks, ei ole lihtsaid lahendusi. lihtsaid lahendusi ei ole ka allasurumisele, sõjale ja e-, ebastabiilsusele, mis valitseb paljudes maailma piirkondades. meil on vaja poliitilist otsustuskindlust, et lahendada neid probleeme, mis põhjustavad pagulas pagulaskriise, selleks et äh, lahendada need probleemid ja tagada see, et sellised inimesed nagu Fatima ja tema äh, laps äh, ei jääks inimkaubitsejate kätesse, kes neid ära kasutavad. me ei räägi siin abstraktsetest kontseptsioonidest ja abstraktsetest lahendustest, ei, me räägime reaalsetest julmadest faktidest äh, ja ainuüksi eh, poliitiline otsustuskindlus eh, ja tulevikku vaatavad eh, lahendused, inimõiguste austamine, riikidevaheline solidaarsus ja humaansus on ainsad asjad, mis saavad aidata meil neid probleeme lahendada. Euroopa seisab silmitsi tõehetkega ja praegusel hetkel tuleb kinnitada taaskord neid väärtusi, millele Euroopa Liit loodi, aitäh! suur tänu, härra Grandi, nüüd saab komisjoni nimel sõna härra Avramopoulos. ma tänan, härra president, lugupeetud ülemvolinik, ma alustan sellest, et tänan teid selle äratuse eest, mis puudutab naismigrantide olukorda. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud inimeste arv, kes Kreeka rannikule saabuvad ja Lääne-Balkanilt tulevad, juba need arvud ainuüksi, millest me iga päev loeme pressis, panevad meid unustama, et tegemist on inimestega isiksustega, paljud neist on väga kaitstud, kaitsetud ja vajavad meie kaitset. paljud naised reisivad üksi, vaatamata nendele ohtudele, millega nad rinnutsi on, paljud emad panevad eh, proovile oma enda elu ja oma laste elu sellega. Euroopa Komisjon ei unusta eh, ega eh, loobu oma humanitaarülesannetest, jah, me peame saama kontrolli alla vood, muud nad väiksemaks ja paremini kontrollitavaks, jah, meil on paremini vaja kaitsta ka Euroopa Liidu välispiire, seda Euroopa Liidu liikmesriikide nimel ja kodanike nimel, aga ka nende inimeste nimel, kes saabuvad. jah, meil on vaja sala inimkaubitsejate ärile lõpp teha, kes tuhandete kaupa saadavad inimesi teele päevast päeva ja võimalik ka, et surma vaatamata äh, nende marsruutide riskidele. Äh, meil on vaja luua ohutud rändeteed, et saaks tulla Euroopasse otse, õiguspäraselt ja ohutult nende kaudu ja sellepärast ma kutsun jätkuvalt üles liikmesriike mitte ainult oma ümberpaigutamise ülesandeid täitma, mis te võtsite äh, juulikuus möödunud aastal, vaid ka on vaja kiiremini tegutseda ja rohkem sellele pühendada. kõik illegaalsed immigrandid, kes tulevad Türgist, saadetakse tagasi Türki, Euroopa ja rahvusvahelise õiguse kohaselt. Need inimesed, kes juba siin on, eh, nende olukord peab paranema ja sellepärast me oleme välja pakkunud humanitaarabikava, mida kasutada Euroopa Liidu raames. ja ma kutsun üles äh, Eh, jah, kiiresti inimesi ümber paigutama ja suurendama meie vastuvõtusuutlikkust. ja eh, siin ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet on meie tähtis oluline partner ja me töötame tihedalt käsikäes Filippo Grandiga, eh, mehega, isiksusega, kes on hakanud juhtima ÜRO pagulaste eh, ülemvoliniku ametit kriisi hetkel. ta on väga pühendunud sellele ja ma loodan väga tema väärtuslikule abile. veel kord ma tänan, tervitan seda tihedat koostööd, mis meil nüüd on ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametiga ja ma hindan kõrgelt seda tööd, mida teie amet on juba praeguses kriisis ära teinud. Eh, teie amet projekti toetus on üliväärtuslik Euroopa Liidu sees ja väljaspool Euroopa Liitu. Euroopa Komisjon ja pagulaste ülemvoliniku amet tegid tihedat koostööd Itaalias ja Kreekas selleks, et vastu võtta ja paigutada ära pagulased, samuti et nad ümber paigutada väljapoole Itaaliat. ja täna on vaja tagada, et kiiresti ellu rakendataks vabatahtlik humanitaarkava Türgiga ja rakendatakse ellu need projektid, mis parandavad eh, Süüria laste olukorda Türgis, nagu te teate, meie sammud ei piirdu Euroopa Liidu piiridega. Eh, üle kuuekümne miljoni on pagulased või ümber eh, kodust lahkuma sunnitud isikud kõikjal maailmas. see tähendab seda, et see kriis ei ole ainult ainult Euroopa jaoks suur väljakutse, vaid ülemaailmne väljakutse ja rahvusvaheline üldsus peab ka oma vastutust siin kandma. kõik arenguriigid kõikjal maailmas peavad reageerima ÜRO üleskutsele asuda ümber paigutama pagulasi. konverents, mille ülemvoliniku amet kolmekümnendal märtsil korraldab, on järgmine samm ja võimalus ja peame kõik mõtlema selle peale, kuidas toime tulla selle nähtusega, mis on iseloomulik meie ajastule, inimeste liikumine. see on nähtus, mis suureneb paljudes piirkondades veelgi ja võtab erinevaid vorme ja jalge alla erinevad marsruudid. me ei saa ignoreerida inimeste liikumist me ei saa neile seda eitada, me ei saa neid peatada, meil on vaja äh, Äh, selle nähtusele reageerida, ilma et me destab-, destabiliseeriksime oma ühiskondi, vaid vastupidi, meil on vaja sellest teha võimalus, seda nii päritoluriikidele kui ka vastuvõtvatele riikidele. ja see on meie kohus ja ülesanne aidata meie partnereid rändevoogude ohjamisel ja tegeleda algpõhjustega nüüd ülemaailmne rändekriis nõuab tugevaid partnerlussuhteid ning sügavamat koostööd ja koordineerimist kolmandate riikidega ja piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. teisisõnu on vaja globaalset strateegiat. mitmetahuline ja keeruline rändekriis, mis meil täna on, see tähendab, et meil ei saa olla ühe mõõduga lähenemist ja tegemist ei ole lihtsalt ühe äh, riigi või ühe äh, huvirühma pärusmaaga, meil on vaja koostööd teha ja sellepärast koostöö Euroopa Liidu ja ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti vahel on ülioluline. väga palju tööd ootab meid lähipäevil ja lähikuudel ees ja me juba oleme väga pühendunud sellele. suur tänu, härra Avramopoulos, nüüd Rahvapartei nimel saab sõna härra Gonzales Pons. ma tänan, lugupeetud ülemvolinik, rahvusvahelistel naistepäeval ei räägi me ainult õigustest, vaid ka äh, sellest, et meil on ebavõrdsus ja see on tõsiasi. paljud mitmetes riikides on see nii. Euroopa Liidus naistel on samasugused õigused ja staatus nagu meestel, aga paraku seegi ei ole reaalsus ja see on fakt. ja väga tähtis on eh, rahvusvahelisel naistepäeval ka seista naiste võrdsete õiguste eest Eh, siin räägiti, kas üldse on vaja rahvusvahelist naistepäeva, aga on tervelt miljon põhjust eh, ja fakti, mis õigustavad sellise päeva pidamist. Eh, miljonid tütarlapsed, naised, kas ei saa käia koolis või ei saa tööd põhjusel, et nad on naissoost jah, vanaemadel ei ole samu pensioni, mis vanaisadel äh, naisi ahistatakse, nende vastu kasutatakse vägivalda sellepärast lihtsalt, et nad on naised. ja kolm tuhat viissada naist saab surma oma partneri käe läbi, see on kaheksa naist päevas hukkub naised, kes on seksuaalvägivalla ohvrid jah, me räägime siin Talibanist, aga öö, olukord ka mujal on suurte probleemidega, naispagulastest me rääkisime, nad on kõige kaitsetumad, nad põgenevad sõjajalust, machokultuuri küüsist, nad peavad põgenema, võttes kaasa oma lapsed. ka tihtipeale sunnitakse neid oma keha müüma, rääkimata sellistest nähtudest nagu naiste suguelundite kahjustamine ja muud vägivallavormid. me teame, kui palju naisi on hukkunud eh, Vahemerel. tegemist on tohutult suure humanitaarkriisiga ja meie reageering on ikka vähem ja vähem humaanne, me ehitame eh, tõkkeid, et naised ja lapsed ei saaks tulla see võtab meilt inimnäo. jah, naised anuvad meil lapskätel varjupaika ja me ei paku seda neile, see on ebahumaanne. olla sündinud naisena peaks olema õnnistus. jah, tagada naiste õigused ja võrdsus meestega on meie kohustus Eh, mitte ainult täna siin, vaid kogu oma elu kestel, kui me tahame olla väärikad eurooplased. suur tänu, härra Gonzales Prants, nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel proua Guillaume. aitäh, härra president ma arvan, et kõik tänaseks mõistavad, et praeguse kriisi kontekstis naispõgenikud, keda on üha enam, on eriti haavatavaks inimrühmaks. kui räägime täna naiste õigustest ja arvestades ka teie ülemvoliniku kohali, kohalolu siin, me peaksime rääkima nende naiste elutingimustest ja nende ellujäämisvõimalustest üldisest. ma räägin ühest noorest süürlannast. ma ei saa enam laagrites magada, ma kardan, et keegi puudutab mind. naised ei saa ka kaevata, nad kardavad, et nende, nende teekond jääb seetõttu katki. Need naised on Süürias, Iraagis ja kõikjal, kus vägivald vohab Need naised põgenevad päritolumaade sõdade eest, kuid peavad kogu oma teekonna jooksul vägivalla ees värisema. rändepoliitika on siiani pööranud liialt vähe tähelepanu sooküsimusele. varjupaigapaketiga meil õnnestus veidi seda küsimust esile tõsta, kuid tähelepanu just naispõgenikele peaks, see tähelepanu peaks puudutama kõiki teekonna etappe, me peaksime rääkima vastuvõtmistingimustest, integratsiooni võimalustest, peaksid olema spetsiaalsed ähm, vastuvõtukeskused, äh, peaksid olema erinevad ähm, äh, alad, kus naised oleksid meestest eraldatud, et nad saaksid ähm, et äh, nad oleksid vähem äh, ohus. me peaksime võitlema selle põgenikekriisi ning äh, moraalikriisi vastu, mis praegu Euroopas valitseb me peaksime võitlema inimkaubitseja, inimkaubitsejate vastu, peaksime leidma solidaarsuse mehhanismi kogu Euroopas selleks, et võrdselt koormat äh, jagada. me ei tohiks äh, üksi jätta äh, Itaaliat ja Kreekat. me ootame kannatamatusega ka Dublini määruse ülevaatamist komisjoni poolt ja loodame, et äh, on võimalik kogu seda poliitikat äh, põhimõtteliselt äh, ümber kujundada. Euroopas varjupaiga taotlemine ei peaks olema enam õnnemäng. kui räägime kolmandatest riikidest, transiidimaadest, siis peaksime kindlasti nõudma seda, et peetaks kinni inimõiguste põhimõtetest, ja arvestades eilset tippkohtumist Türgiga, on see tasakaal praegu ohus. suur tänu, proua Guillaume, nüüd ECR-i nimel saab sõna härra Kirkhope. president, uh, uh, volinik Ühendkuningriigi minister, kes Bosnia kriisi ajal e, ümberpaigutamise eest vastutas ja see olin mina, ma tean, mida sõda teeb inimestele ja nende lootustele tuleviku seisukohalt. Ehm, Euroopa jah, hea, et ei ole pööranud selga ülejäänud Euroopale, aga kui mõned Euroopa liidrid avasid oma riikide uksed nendele, kes soovisid paremat elu, siis paraku kõige ehm, rohkem kannatanud ehm, sattusid siis järjekorras lõppu. jah, ma arvan, et lahendus on otse ümberasustamine konfliktipiirkondadest jah, siseb ära elukaotus merel, väheneb ka inimkaupitsejate tulu ja surve välispiiridel, kui Euroopa Liit tahab pakkuda varjupaika äh, ja ühtekuuluvuse tagada, siis on tähtis tagada, et oleksid kontrollitavad rändevood äh, ümber paigutamise mehhanismi raportöörina ma tahaksin selle ettepaneku siduda ÜRO pagulaste ümberasustamise programmiga Euroopa Liitu. ümberpaigutamine praegusel kujul lihtsalt ei toimi, olgem ausad, mõned liikmesriigid leiavad, et see süsteem on neile peale surutud ja migrandid tahavad ainult minna teatud liikmesriikidesse ja see ei ole retsept, mis tagaks meile eduka süsteemi pikemas perspektiivis. liikmesriigid ei toeta seni ümberpaigutamist, kuni välispiirid ei ole kindlad, kui pagulasvood on kontrolli alla saadud ja numbrid on mõistlikud. Euroopa Liidu piirid avatuna hoida ilma plaanita ainult muudab olukorra hullemaks. me räägime ohututest legaalsetest marsruutidest Euroopa Liitu. tõesti on vaja tagada naistele ja lastele ohutu siiapääs. sellest on väga hästi täna räägitud ja võtta see ära kurjade inimkaubitsejate käest. naised liiga palju peavad taluma seksuaalse eh, ärakasutamise eest, väga palju on saatjata lapsi täna liikvel meil on vaja see kriis saada kontrolli alla ja meil peab olema õiglane eh, rändekontrollisüsteem, see ei tähenda, et me ei tunneks kaasa, vaid tõelistele pagulastele me tõesti sellega anname ohutuse ja stabiilsuse ja need võimalused, mida nad tõesti väärivad. suur tänu, härra Kirkhoop ja nüüd saab liberaalide fraktsiooni nimel sõna proua Wikström. aitäh, president, aitäh, härra Grandi, teile sõnavõtu eest. Te asusite ametisse ülemvolinikuna ajal, mi-, mi-, mil meie kontinent äh, näeb äh, nii massiliselt põgenikke jõudmas äh, meie kontinendile. see järgneb finantskriisile ja me näeme, kuidas see uus kriis seab kahtluse alla rahvusvahelise kaitse andmise nendele, kes põgenevad konfliktide eest. me kipume unustama, et me elame endiselt kõige rikkamal kontinendil kogu planeedil ja selles kontekstis äh, on äh, praegune ülemaailmne varjupaigasüsteem äh, kahtluse alla seatud, inimesed paljud inimesed leiavad, et varjupaigaõigus ei peaks olema imperatiivne, vaid see peaks sõltuma kahekümne kaheksa liikmesriigi suvast mina leian, et äh, tänases maailmas, kus riigid saavad otsustada, kas pagulasi aidata või mitte, paljud äh, jääksid äh, ilma kaitseta tagasipööramatute traagiliste tagajärgedega. muidugi on suureks väljakutseks pagulaste vastuvõtmine Äh, ja tundub, et on lihtsam lihtsalt igakuiselt äh, tšekk kolmandatesse riikidesse saata ja selle, sellest teemast rohkem enam mitte mõelda. see on vastutusest kõrvalehiilimine. kuna olen Dublini määruse ülevaatamise äh, raporti raportöör, tahaksin edastada selge sõnumi, et liberaalid ja demokraadid Euroopas alati seisavad varjupaigaõiguse eest ja kui mõned inimesed siin ütlevad, et justkui oleks meil valik, kas me toetame ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametit või siis isikute õigust varjupaigale, meie igatahes toetame teid ja mõle, meil on vaja koostööd, et see süsteem toimiks, pagulaste ülemvoliniku amet peaks saama palju suuremat toetust ka Euroopa Liidu poolt, praegu on tõepoolest väljakutseid täis ajaga tegemist, kuid äh, me oleme võimelised äh, nende väljakutsetega tegelema. Te olete teinud äh, väärtuslikku tööd oma valdkonnas ja loodan, et ka meie koostöö saab olema viljakas. ja nüüd saab äh, uue fraktsiooni nimel sõna proua Björk. Eh, suur tänu. ÜRO ja pagulaste ülemvoliniku amet äh, on keskse tähtsusega rahvusvahelise varjupaiga õiguse toimimise seisukohast ja seetõttu te ka meie ees esinete täna. kahju on, et pole enam olnud kaasatud Euroopa Liidu lahenduse väljatöötamisse põgenikekriisis. meil on tegemist ülemaailmse rändekriisiga, kuid äh, meil ei ole tegelikult pagulaskriisi Euroopas Te ütlesite vägagi mõistlikke asju oma kõnes, te rääkisite naispõgenike õigustest, nende õiguste kaitsmisest ja loodame, et ka vastava sisuline raport saab aidata nende õiguste parandamisele kaasa. kinnised piirid, suletud piirid kindlasti ei ole õige poliitika me peaksime aitama saatjate alaealisi, just nagu te ütlesite, me peame oma integratsioonisüsteemi äh, parandama, ma olin eile Galees ja see olukord, mida ma eile nägin, see kindlasti ei pea kinni inimõiguste austamisest. tulge Galeesse, vaadake, kuidas seal asjad on. Te rääkisite islamofoobia ja rassismi vastasest võitlusest Euroopas, ma olen täiesti teiega nõus, me ei tohi jätta äh, Äh, Kreekat äh, pagulas, äh, põgenikelaagri staatusesse. Euroopa Liit püüab praegu läbirääkimisi pidada Türgiga, et põgenikud meie piiridest väljaspool hoida. ühelt poolt saadetakse põgenikud tagasi samade paatidega, millega nad tulid ja see ei ole kindlasti rahvus, rahvusvahelise varjupaiga õigusest kinnipidamine aitäh, et te selle ka enda poolt välja tõite. Euroopa Liit äh, peaks äh, hakkama äh, tõesti seisma varjupaigaõiguse eest. roheliste fraktsiooni nimel saab nüüd sõna proua Harms austatud äh, ülemvolinik, austatud äh, kolleegid, äh, ma usun, et teie kõnele järgnenud aplaus näitas teile, et meil on väga hea meel selle üle, et te just täna siia olete tulnud ning et te meid meile, Euroopa Parlamendile meenutasite seda, äh, kui suures hädas naised ja lapsed selles üleilmses pagulaskriisis on. ja mina leian, et väga hea on see, et te olete meid taas üles äratanud äh, selle ühe konkreetse näitega, aga ka nende tohutu suurte arvudega, äh, mida te mainisite, mida me, mida, mis näitavad, et meil on tegu üleilmse probleemiga. Euroopa Parlamendi liikmed on vähemalt viimasel ajal järjest rohkem šokeeritud selle üle, et Euroopa Liidu siseselt on nii keeruliseks osutunud Genfi pagulaskonventsiooni ja poliitilise asüüli andmise mõtteid ellu rakendada. meie Euroopa Liidus äh, Äh, oleme vastasseisus, vaatamata sellele, et Euroopa Liit koosneb riikidest, äh, kelle ajalugu on täis äh, sõdasid ja muid kohutavaid asju. me oleme šokeeritud sellest, et Äh, see mälestus, mida meie enda rahvused on läbi äh, elanud, ei ole enam piisavalt tugevad, äh, piisavalt värsked selleks, et seda praegust kriisi piisavalt hästi lahendada. ja seetõttu ma leian, et teie kõne oli selline kõne, mis meid kõiki peaks üles äratama. kui vaadata seda, mida eile räägiti Türgiga kohtumisel, siis on ilmselge see, et ähm, Oh, äh, me räägime mustrist, üks süürlane sisse, teine väljapoole äh, ja äh, ma arvan, et sellel taustal me peame veel kord olema üles äratatud. me peame mõistma, et me peame tagama ümberasustamise ja korra, aga samal ajal me Eh, peame eh, aru saama, et meie peame tegelema väga suure probleemiga, see probleem on tohutu ja teie olete nüüd välja toonud selle, et Euroopa ei ole selle katastroofi ulatust veel täielikult mõistnud ja äh, me püüame katastroofi eest eh, end kaitsta ja võib-olla seeläbi oleme me panustanud sellesse, et katastroofid ja sõjad eh, meie naabruskonnas tegelikult eh, muutuvad hullemaks, mitte paremaks. suur täna, tänu tähelepanu eest, siin on tõesti väga keeruline praegusel hetkel sõna võtta. proua Harms, teil on täiesti õigus lugupeetud daamid ja härrad, ma tõesti palun, et te istuksite võimalikult kiiresti oma kohtadele. härra Paksas Äh, ja kallid kolleegid, palun äh, istuge nüüd oma kohtadele, sellepärast äh, et me ei saa siin pidada ju arutelu, meil on siin justkui jalgpallistaadion, kus kõik ringi jooksevad. niisiis palun võtke oma kohad sisse, et saaksime arutelu pidada. Also ich fahre mit der Debatte igal juhul mina ei jätka aruteluda, aruteluga enne, kui kolleegid äh, oma kohtadele on jõudnud, sellepärast et sellel ei ole mitte mingisugust mõtet. Äh, selline olukord ei austa seda arutelu, mida me siin peame piisavalt. natürlich nur ein zufall dass das ja loomulikult nüüd tegu ainult ja ainult juhusega, et siin ainult mehed suuresti ringi jooksevad. aga igal juhul nüüd härra Paksas, sõna on teil. härra president, kolleegid, härra ülemvolinik, mul on äh, hea meel, et te siin olete, loodan, et äh, Euroopal õnnestub lõpuks äh, asjad korda seada ja loodame, et liikmesriigid asuvad äh, pagulasi äh, aitama ja et me ei pea uksi avama kõigile äh, sisserändajatele. olukord muutub veelgi raskemaks, kui me ainult arutlemisega tegeleme, ei ole mõtet arutleda teemadest, mis on iseenesestmõistetavad äh, inimesed, kes põgenevad äh, kodumaalt poliitilise tagakiusamise või sõdade eest, ühelt poolt ja teiselt poolt need, kes tulevad Euroopasse paremat elu otsima, teie kõrge vale, äh, ülemvolinik ei võta ju enda koju äh, vasta kutsumata külalisi, miks siis Euroopa kodanikud peavad teistmoodi käituma? nii et lõpetagem arutelud ja asume tegude juurde, kuidas aidata sisse, kuidas kaitsta Euroopa Liidu sisserändajate eest, me peame enda välispiire paremini kaitsma, mitte toetama Türgit miljardite eurodega. me peame inimesi ümber asustama, kuid see pole kõige olulisem. me peame võitlema sõdade ja konfliktide põhjuste vastu me peame aitama inimesi, kes vajavad eh, abi, kuid eelkõige peame me eh, konfliktide põhjuste vastu võitlema. me näeme, kuidas eh, külad, terved külad põgene-, põlevad ühes või teises riigis ja siis inimesed peavad põgenema kuid põgenike hulgas on ka neid, kes ei ole mingisuguse põlengu või pro-, konflikti all kannatanud. kolleeg Salvini, palun. suur tänu, president kui palju silmakirjalikku juttu oleme me kuulnud nüüd naiste kulul täna, et see on täiesti šokeeriv. räägime Türgi kutsumisest Euroopa Liitu, naiste ja meeste võrdsena kohtlemine olevat loomuvastane, ütleb Türgi peaminister kas Euroopa peaks tõepoolest sellise riigi vastu võtma, see on häbiväärne. inimesed, kes leiavad, et naised ei peaks olema ise provotseerijad, ei peaks avalikes kohtades naerma Türgi ei pea kinni äh, kodanikuõigustest, ei peaks kunagi Türgi saama Euroopa Liidu liikmesriigiks minu seisukohast. kolm miljardit, andke see raha parem töötutele Euroopa Liidus, mitte Türgi valitsusele, et nad saaksid äh, ajalehti sulgeda ja siis uuesti avada, nii nagu nad seda ise soovivad numbrid Need arvud näitavad äh, kaheksasada tuhat on äh, varjupaika taotlenud Itaalias, viis protsenti võeti tegelikult äh, vastu poliitiliste pagulastega, kaks kolmandikku taotlustest lükati tagasi, te räägite naistest, aga Itaalias jaanuaris kaks tuhat kuusteist seitse tuhat poliitilise varjupaiga taotlust esitati ja naisi äh, oli nende hulgas alla kümne protsendi, tegemist oli tugevate täiseas noorte meestega ei ole seal näha Süüria naisi. me äh, finantseerime kontrollimatut äh, islamijõudude sisse tungimist meie riikidesse, kui palju läheb maksma ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet, kui palju läheb maksma teie personal? kui palju sellest seitsmest miljardist teie eelarves õieti jõuab üldse pagulasteni? ja kui palju läheb teile kontorikuludeks? me maksame inimestele selle eest, et nad saaksid viie tärni hotellides ööbida, aga Itaalias on inimesed tööta ja nüüd saab äh, sõna äh, kolleeg Funtuulis, kes on fraktsioonilise kuuluvuseta liige suur tänu, härra Grandi, teie olete ÜRO pagulaste ülemvolinik. Te ei tee oma tööd väga hästi, ütleksin, aga see ei ole ka täie, täielikult teie mm, süü. vastutust jagav, jagab kogu ÜRO, kogu läänemaailm kõik need riigid, kes on pommitanud äh, rahumeelseid elanikke Aafrikas, Süürias, Ukrainas ja suured rahvusvahelised korporatsioonid, kes on ekspluateerinud odavat tööjõudu ähm, vähearenenud riikidesse selleks, et kasumit saada ja kui räägime priviligeeritud partneritest, äh, siis äh, just nägime tippkohtumist Brüsselis, Türgi toetab inimkaubitsejaid, terroriste. Te peaksite kohe asuma tegudele selleks, et äh, Lähis-Ida pingeid leevendada, et pagulased saaksid enda koduriikidesse tagasi pöörduda me peame rääkima lähteriikide, transiidiriikide esindajatega, me kindlasti ei taha, et Euroopa muutuks selliseks multikulti supiks, mis on äh, rahvusvaheliste kontsernide huvides, kes lihtsalt otsivad äh, ka siin odavat tööjõudu tegitsetakse, tegutsetakse täiesti karistamatult, Kreeka kannatab eriti raskelt selle kriisi all. meil on vaja lahendusi, on vaja neid koheselt ja tundub, et te ei ole kas võimeline või ei soovi neid lahendusi leida, aitäh. suur aitäh. suur aitäh, austatud daamid ja härrad austatud ülemvolinik, äh, austatud äh, ÜRO pagulaste ülemvolinik, äh, parlamentaarses demokraatias on, on olukord selline, et siinkohas saavad aga need kaks viimast sõnavõtjat ei väljenda kindlasti seda, mida üleüldine Euroopa Parlament arvab. und füge hinzu lisaksin veel ka seda ich füge hinzu herr austatud ülemvolinik lisaksin veel ka seda niisiis lisaksin veel ka seda et äh, Euroopa Parlament tänab teid kogu südamest austatud ülemvolinik, lisan veel ka seda, üks hetk, palun ma lisan veel ka seda, et me tahaksime teid kogu südamest tänada selle võrratu kõne eest, mida me kuulsime ja tahaksime tänada ka, tänada ka teie äh, personali bitte herr coburn sie härra coburn jaa palun härra coburn te soovisite sõna saada palun härra coburn te soovisite sõna suur aitäh lugupeetud president ma tahaksin teilt küsida. Äh, mina uskusin, et selle kohutava organi presidendina, äh, kas te ei peaks mitte olema neutraalne? kas te ei peaks olema neutraalne, austatud president? kas te lõpetasite? kas te lõpetasite, jah, suur aitäh. kas te ei austa ma arvan, et te peaksite siiski jääma neutraalseks. Äh, esindajate kojas oleks täiesti vastuvõetamatu teiepoolne käitumine, sealne esimees ei saa, sealne president ei saa äh, niimoodi pooli valida, nagu teie siin teete. härra Coburn, aitäh härra Coburn ÜRO pagulaste ülemvolinik oli täna meie aukülaline siin äh, ja äh, mina ei luba teil solvata teda ega tema ametnikke, tema personali ja sellised püüdlused äh, põrkuvad minu täieliku vastuseisu vastu, nii et sellega te võite arvestada, härra Coburn.